Okay, colleagues. My apologies for my... kolleegid, vabandan, et ma hilinesin. kõigepealt juhataja teadaanded ja raportööride nimetamise otsused koordinaatorite poolt. kõigepealt raportööride nimetamine. määruse eelnõu, millega muudetakse eelnõud kaks, üks, kuus, äh, mis puudutab äh, lennujuhtimisteenust, siis äh, sotsiaaldemokraatidelt tuleb see raportöör. siis määruse eelnõu Ühtse Euroopa taeva otsuse elu rakendamise kohta, selle raportöör on Rahvaparteist. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus koos toimiva e-kooli süsteemi kohta Euroopa Liidus, selle raportöör on Aldest. ja määruse eelnõu, millega muudetakse määrust äh, siseveeteedel äh, transporditava kauba statistika kohta, selle raportöör on Roheliste hulgast siis IMCO arvamus e-koolil äh, ettepanekule äh,. leppisime kokku, et kasutame siin kodukorrareeglit nelikümmend üheksa ja äh, raportöör meie poolt äh, koostab ka tolle arvamuse, siis Euroopa majanduse äh, pikaajaline rahastamine ning multitsüklite küsimus, äh, siis mo-, mobiilseadmed, äh, nende kohta koostame samuti arvamuse siis koordinaatorid otsustasid ka, et et kasutatakse komitoloogia menetlust raportööride määramisel, siis mis puudutab seireraportit CO kahe heitmete asjus meretranspordis, millega muudetakse viis, kaks viis määrust, selle arvamuse koostavad rohelised. jällegi kasutame kodukorra reeglit nelikümmend üheksa. siis Ehm, terve rida dokumente oli sellised, mille suhtes me mingisuguseid samme ei astu, peamiselt olid need äh, komisjoni teatised, ehm, näiteks puudutab see ÜRO majanduskomisjoni ja selle tegevust. koordinaatorid otsustasid siis, et selle kohta me midagi ei koosta. delegeeritud õigusaktid järgmisena otsus oli, et järgmise mandaadi ajal määrame me raportöörid ka mõningate delegeeritud aktide jaoks ning järgmise äh, transpordivoliniku kuulamisel äh, soovime me, et äh, volinikukandidaat kinnitab ka, et ta paneb paika parimate tavade järgimise reeglistiku. transpordikalendrist rääkisime me ka ja kiitsime selle heaks siis komitoloogia mm, äh, infokirjad numbrid neliteist, viisteist ja kuusteist edastati samuti FTL-i dokumentatsioon saadetakse saadikutele nii kiiresti kui võimalik. sellel on ka siis kommentaaride tähtaeg, aga senini pole see dokument meieni veel ju jõudnud. nii palju siis koordinaatorite koosoleku kohta ja raportööride määramise kohta. kas teil on kommentaare? kui ei, siis loen selle heaks kiidetuks. aitäh. Läheme hääletamise juurde. And I start with the approval of the agreement with the council. kõigepealt üle-euroopalised transpordivõrgu lepingu, üle-euroopalise transpordivõrgu lepingu heakskiitmine. härra Ertug ja härra Komutsakos on raportöörid, hääletame elektrooniliselt, kõigepealt kontrollime, kas süsteem toimib. kontrollime, kas Rahvaparteil ei ole liiga palju saadikuid kohal. kas kõik on hääletanud? ükski fraktsioon ei ole liiga palju esindatud, väga hea algus. nüüd päris hääletus siis. härra Kumutsakos ja härra Ertuk, nende dokument, hääletame, hääletamine on avatud, avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, seitse vastu, kaks erapooletut. vastu võetud palju õnne, härra Kumutsakos ja härra Ertug. järgmine ähm,. tehnoülevaatuspakett äh,. Ehm, äh, ehm, siin me otsustame, et, et me peaksime alustama läbirääkimisi, te vast mäletate, et me rääkisime sellest siin komisjonis, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vabandust, see oli härra Kuuni osa. ma oleks pidanud selle täpsemalt välja ütlema. me olime nüüd viis poolt vastu võetud, teine pool on proua Seenalovalt, äh, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? see on vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, neli vastu. järgmine on proua Savisaarelt, äh, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. jällegi kolmkümmend seitse poolt, neli vastu. niisiis, läbirääkimiste mandaat on kolmele raportöörile antud. järgmisena härra Riike raport. laevavarustuse kohta, millega keht-, tunnistatakse kehtetuks direktiiv üheksakümmend kuus, üheksakümmend kaheksa, kõigepealt muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on alanud. As everybody voted yes., vote is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse on identsed, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud kontrollime vist sama häälte vahekorda, aga kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid vastu võetud. kolm poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B. mis juhtus kompromiss A-ga? kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks härra Kontšanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse langeb ära. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm. kui see vastu võetakse, siis liigutakse, liiguta-, viiakse artiklisse kolm, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli, viiskümmend viis ja viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus, siin on ka suuline muudatusettepanek ja kas mu-, suulisele muudatusele on keegi vastu, ma tuletaksin, kolleegid, teile meelde, et vastavalt uutele reeglitele parlamendis peab olema kolm inimest vastu, mitte üks, nagu vanasti oli. aga ma eeldan, et kui pole ühte vastuhäält, pole ka kolme. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuuekümne teist, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kolm, äh, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime vist sama, mis ennem, aga kontrollime, hääletamine on alanud. Vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kuidas see juhtus, ma ei tea. aga vastu võetud kuuskümmend neli poolt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 erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks ja seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa ja seitsekümmend kuus on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa keeleline muudatus. seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa. ja kõik need ülejäänud ka siin. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend üheksa järgmisena härra Panjult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kaheksakümmend, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu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 hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üks ja kaks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmekümne neljandat hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena õigusloomeline resolutsioon, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, kolm erapooletut vastu võetud. ja järgmisena õigusloomeline resolutsioon, hääletamine on alanud Everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kolm vastu, kolm erapooletut. ja nüüd ähm, institutsioonide vahelise läbirääkimise hääletus, hääletamine on alanud. Vote is closed. hääletamine on lõppenud, nelikümmend üks poolt, kaks erapooletut, kedagi vastu pole jällegi vastu võetud. palju õnne, härra Riike! Okay, colleagues, we now move on to the next. hea küll, kolleegid, jätkame siis järgmise punktiga päevakorras. Which is the priority see on Euroopa Liidu kaks tuhat neliteist aasta üldeelarve, proua Duranti arvamuse projekti läbivaatamine, äh, sõna vist saab proua Lichtenberger, Eva, sul on sõna. jaa, thank you very much, I just suur, suur aitäh! edastan Isabelli sõnumi, tema siia saanud, täna ei saanud siia tulla, nii et võtan läbi need erinevad äh, lõiked ning räägin paar sõna äh, nende ettepanekute kohta, mida ta on teinud. lõige üks. siin oleme me üritanud äh, võtta ettepaneku EMSA debatist. see põhineb äh, Euroopa Parlamendi äh, varasematel otsustel, uued pädevused süvamere gaasiinstallatsioonide puhul, see on väga oluline, sest et meil on siin oluline punkt, mis ületab erinevad kaustad, erinevad komisjonid, nende pädevusega me oleme oluline samm. teine lõik räägib sellest, et äh, rahastamine ja projektiotsused nõukogu poolt TNT äh, ja CEF-i sees on, sellega on rahastamisprobleemid äh, ja me peame siin detailsema muudatusettepaneku tegema äh, mis põhineb uutel MFF kokkulepetel, sest varem ei olnud selleks võimalus, kuna me ei teadnud, milline täpselt saab olema see tulemus. lõige kolm tuleb innovatiivsete tehnoloogiate eh, jätkusuutliku mobiilsuse eh, dokumendist ning sellel peaksid olema tagajärjed teadus-arendustöö eelarvele. me näeme seda, et ei ole piisavalt konkreetseid tegevusi siin ja meie arvates tuleks see korrigeerida. lõige neli annab äh, laialdasema üle kirjelduse elektrilisest mobiilsusest, siin on elektrilised jalgrattad, trammid, trollibussid. et see vähenemine ei puudutaks ainult äh, autosid. eelarve sellist tüüpi mobiilsuste puhul peaks olema tasakaalustatud, et meil oleks äh, laialdane ligipääs kogu elektriliste sõidukite teemale. lõige viis viitab äh, käimasolevatesse ettevalmistamistöödesse, mis puudutavad jätkusuutlikku turismi. et äh, see, need oleks aluseks äh, vastavale eelarvereale. see uus eelarverida, mis puudutab jätkusuutlikku turismi, Äh, mis oleks, on see, ja see on väga hea, sest et äh, mina tulen väga turistlikust riigist, nii et suur aitäh äh, te, teie poolt tehtavate ettepanekute eest ja edastan need Isabelile. härra Rikke, palun. Euh, aitäh, härra esimees. minu arust on tegemist üsna hea tööga ja tänan selle eest aga nüüd me jõuame etappi, kus äh, hakatakse täpselt defineerima uut äh, mitmeaastast raamistikku, finantsraamistikku. meie arvamus on põhimõtteliselt poolt, aga see vöö on väga tih-, tihkelt kinni, sest äh, vahendid nii parlamendi kui teiste institutsioonide jaoks on vähenenud, nii et meil on eelarveline probleem. ka siin konkreetses transpordisektoris, sest Euroopa ühendamise rahastus Äh, toimub vähenemine umbes kaheksa protsenti ja see muudab märkimisväärselt ka parameetreid. raportöör on tõstatanud mõned nendest küsimustest, aga minu arvates tuleks võtta rohkem eelarvelisem lähenemine. esiteks, meie sektor on kasvu ning konkurentsivõimet silmas pidades äärmiselt oluline see on midagi sellist, millel on eelarvele eh, struktuuriline mõju ja mõned nendest teemadest, mis tõusetuvad ja mida peab meie arvamuses rõhutama, eh, on see, et näiteks, et kõik, mis on seotud neljanda raudteepaketiga, mis nõuab raha, see, selle, see peaks saama eh, täielikult rahastatud hetkel äh, on siin äh, väga palju butafooriat, sest et äh, võrreldes praegusega on see summa enam-vähem sama, see viis miljardit, ülejäänu on kadunud kuskile eelarvegeograafiasse ära ja nii et äh, see pluss agentuurid, juba mõned aastad oleme öelnud, et äh, agentuurid peaksid tegema seda, teist ja kolmandat, äh, et nad peaksid tegema rohkem, aga raha tuleb vähem, nii et nõukogu peab meile selgitama, et kuidas me siis transporti reformime, kuidas me anname nendele agentuuridele uued ülesanded, samal ajal aga vähendame nende rahastamist. näen, et Toronto raportis on seda mainitud aga mina näiteks olen väga mures raudteeagentuuri pärast neljandat paketti silmas pidades. põhimõtteliselt me anname sellele agentuurile tohutud kohustused ja ülesanded, aga selle eelarve järgi rahad vähenevad ja nendest rahadest ei piisa nende ülesannete täitmiseks. ja ka teadus-arenduste, vaadates näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, siis sellest peatükist võeti väga palju raha maha. terve miljard kogu programmi jaoks. nii et minu arvates me peaksime oma eelarvest võitlema. ja et eeljaotus ka näiteks raudtee puhul asjad korralikult ära rahastaks. me peame vaatama kogu eelarve raamistikku, et peame silmas pidama ka reisijate õigusi, lennujaamade paketti. sest et meie jaoks on need ju olulised ja asjakohased teemad. ehk siis eh, võib öelda, et komisjoni poolt tehtud eh, transpordikomisjoni poolt tehtud eh, töö, parlamendiliikmete poolt tehtud töö on täiesti vastuolus sellega, kui palju me raha saime. aitäh! sotsialistide nimel proua Rubial, palun. suur aitäh! tahan lida, lisada paar sõna sellele, mida ütles härra Rikki eelmisel nädalal Strasbourgis oli poliitiline hääletus, mis kiitis heaks äh, finantsraamistiku. ja see tähendab seda, et äh, kärped on päris suured ning äh, meil on väga vähe manööverdamisruumi suunata raha sellistesse prioriteetprojektidesse, mis meie jaoks on olulised, nii et aasta kaks tuhat neliteist eelarve saab olema üsna ränk ja see on midagi, ka midagi sellist, mis väga selgelt peaks sealt ar arvamusest välja tulema, aga samas on ka positiivseid asju, mida välja tuua. näiteks äh, äh, see Euroopa ühendamise rahastu kokkulepe, mida mainiti. minu arvates me peaksime rõhutama seda nõusolekut ja kokkulepet seal, aga ka neid äh, muudatusi, mis vastavalt sellele kokkuleppele meie eelarvet muudavad koostoimevõime kriteerium, mis saab prioriteediks ja see, kuidas see mõjutab rahade suunamist ühele või teisele eelarvereale. nii et äh, kui me esitasime oma eelarveideed, minu arvates me peaksime äh, rohkem rõhutama seda Euroopa ühendamise rahastut praegu, et tagada, et see oleks kindlasti sees lisaks raportööri poolt mainitud prioriteetidele eh, infrastruktuur, alternatiivsed transpordivahendid. Eh, meie jaoks on need eh, järgmise paari aasta jooksul prioriteetideks turismi küsimus me peame rõhutama poliitikaid, mis on seotud turismiga, aga lisaks sellele peaksime ütlema, et on vaja eraldi eelarverida, et toetada turismipoliitikaid, sest vastavalt Lissaboni lepingule on see Euroopa Liidu pädevus ja me ei saa lihtsalt jätta seda äh, ettevalmistavate pilootprojekt tüüpi äh, lähenemist ajada me peame ette valmistama, samas aga tagama, et äh, niimoodi valmistatakse ette ka tegelikke poliitikaid, mis on nüüd selle komisjoni jaoks siin prioriteediks. ja veel üks asi, mis hetkel on ehk ainult detail. minu arvates ei piisa sellest, kui me valmistame ette arvamuse, mis räägib Euroopa Merendusohutusagentuurist jah, loomulikult see vajab rohkem raha, aga seda vajavad ka teised agentuurid, sest nende ülesanded on muutunud laialdamas, laiemaks, aga minu arvates see ei tohiks olla esimene lõige, vaid see peaks olema pigem nagu tehniline detail, mis on varem, hiljem kuskil välja toodud, see ei ole peamine eh, sisuline osa sellest arvamusest, see peaks olema kuskil allpool. liberaalide proua Maisner, palun. suur tänu. ma arvan, et äh antud juhul on jällegi näha, et me oleme väga ühtsed, kui me räägime eelarvest. ma tahaksin äh, igal juhul äh, tänada ka raportööri, kes küll füüsiliselt siin kohal ei ole, aga vaimus on ta kindlasti meiega transpordivaldkond muutub järjest euroopalikumaks, seda meil on vaja. me soovime, et meil oleks äh, kaupade, teenuste, isikute vaba liikumine praktikas, mitte ainult paberil. kui me üle-euroopalisi võrke tahame välja arendada, siis selleks on loomulikult raha vaja, nagu näiteks äh, CEF-iks. Dominic Riquet mainis ka, et äh, osaliselt äh, on need rahad ette nähtud, aga samas äh, mitmeaastases finantsraamistikus on kärpeid sisse viidud. me peame läbi suruma seda, mis on meie jaoks oluline, Euroopa transpordiruumi. ja meil on vaja siin täit rahastust. seda esiteks. teiseks, õigusega viidati sellele, et nõukogul on soovide nimekiri nagu jõulukinkide nimekiri, et äh, mida kõike äh, tuleb Euroopa tasandil teha, aga samas, kui raha ei eraldata, siis seda ei saa ju teha. agentuuridele on antud järjest rohkem ülesandeid, me rääkisime siin äh, raudteeagentuurist ehk ametist, ähm, neil on lisaülesandeid seoses raudteepaketiga ja EMSA peab järjest enam tegelema merereostuse küsimustega ja kontrollima äh, merel äh, asuvaid ähm, platvorme. nii et äh, merevaldkond on äh, väga töötihe valdkond, seal ei istutata lihtsalt niisama jalgu üle põlve. nii et ka sellele valdkonnale tuleb tagada piisav rahastatus. väga oluline on taristu puhas energia, koostoimevõime arendamine, südamelähedane teema minu jaoks on ka vedeldatud gaasi äh, ohutu transport ja lõpetuseks äh, turismi juurde. meil on olnud äh, siin väiksemaid summasid nüüd ette nähtud, aga kuidas siiski tagada jätkusuutlik turism just äh, puuetega inimestele, eakatele inimestele, kui meil on selline lähtekoht. üldiselt ma leian, et raport on hea ja väärib toetust, aitäh! ECR ja härra Bratburn, palun! aitäh, härra esimees, paar märkust. kõigepealt äh, üldine lähenemine, mis meil siin arvamuses tundub olevat. oleme viimaste aastate ja kuude jooksul kuulnud, et äh, ülemkogu koosolekutel puudut-, äh, peamiselt tegeletakse töökohtade loomise, majanduskasvu loomisega ja nii edasi. ja vaadates seda arvamust, pean tunnistama, et ma ei näe siin mitte midagi, mis oleks äh, praktiline ja realistlik ja aitaks kaasa sellele, mida on kõik meie liikmesriigid öelnud oma kokkulepetes ülemkogus selle arvamuse teine lõige räägib äh, pikast soovide nimekirjast ja see ongi see, millega ju tegemist on ning meie kolleeg äh, sotsialistidest demokraatidest ütles sam samamoodi, et äh, need prioriteedid, mis on siin välja toodud, ei ole minu arvates need prioriteedid, millele me peaksime keskenduma transpordivaldkonnas, kui me tahame liikuda edasi selle majanduskasvu agendaga ja väga tore on muidugi rääkida kõikidest nendest erinevatest asjadest nagu elektrilised jalgrattad, trollibussid ja nii edasi, aga see, mida meil tegelikult vaja majanduskasvu jaoks on, on korralikult funktsioneeriv infrastruktuur, mis tagaks, et kaubad ja teenused ja inimesed saavad transporditud eh, igal pool Euroopa Liidus. sest meie peamiseks eesmärgiks on saavutada ühisturg. ma usun, et eh, mõned eh, teemad, mis siin tõstatatud on, on üsna perifeerse tähtsusega jällegi meie sotsialistide demokraatide kolleeg viitas sellele, et siin mainitakse kõiki neid agentuure. nagu te teate, härra esimees, siis mina ei ole eriline agentuuride fänn, aga leian siiski, et äh, kui me räägime nendest asjadest esimeses lõikes, mis tundub olevat kõige olulisem lõige, äh, siis äh, minu arvates see ei ole õige, meil on suuremad prioriteedid, millele me peaksime keskenduma ning minu arvates peaks see arvamus äh, ümber vaadatama muudatusettepanekutega, nii et äh, see, et siin peamiselt rõhutatakse äh, seda majanduskasvu toetamist, arvestades neid finantstingimusi, kus Euroopa Liit ja liikmesriigid ennast tänapäeval leiavad. aitäh. aitäh, härra Torsmann, komisjon, palun. kus te istute? suur aitäh, härra esimees, tere hommikust kõigile ja aitäh selle diskussiooni pidamise eest ning selle lähenemise eest, mis siin komisjonis on alati olnud, mis on väga toetav. tahan teha lühidalt. meie komisjoni poolt tahame rõhutada, et eelarve meie suurte transpordiprojektide, programmide jaoks saab olema üks koma kuus korda suurem kui aastal kaks tuhat kolmteist me näeme jah, seda äh, põhjust praegusteks diskussioonideks, aga samas äh, algus on ikkagi, arvestades keerulisi eelarvetingimusi, üsna positiivne. mis puudutab agentuure, siis te ehk teate, et hetkel on äh, komisjon kahekümne kuuendal juunil välja pakutu puudutab ainult olemasolevaid ülesandeid ja eelarve ametivõimule tehakse ka lisaettepanek, mis loodetavasti lahendab selle küsimuse nende uute ülesannetega ja sellega, kuhu agentuurid liiguvad. ja nüüd, mis äh, konkreetselt puudutab äh, merendustes aastat, siis äh, komisjon teeb ettepaneku EMSA jaoks piisava raha leidmiseks, selleks et lähiaastatel saaks need ülesanded täidetud. mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, siis need aspektid, mida siin on mainitud, mis on olulised innovatsiooni ja kasvu jaoks, seda saab lahendada meie innovatsiooniagendaga, selle instrumendi kaudu. ja see siis hakkab kehtima aast-, alates aastast kaks tuhat neliteist. nüüd intelligentsed transpordisüsteemid, koostöövõime, meil on siin see, et kahesus, et meil on Euroopa ühendamise rahastu ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nende kaudu on ilmselt võimalik saavutada ka eh, häid poliitikaid, häid programme Need paar märkust ongi kõik, aitäh, et äh, avasite selle debati ning olete toetavad ja annan sõna nüüd jälle teile tagasi. aitäh, Eva, kas sa soovid veel midagi öelda? suur tänu sõnavõttude eest, edastame nende sisu raportöörile ja tema jätkab teiega arutelu, aitäh! Thank you, can I suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend neli juuli kaksteist null null, hääletame viiendal septembril komisjonil ja täiskogu äh, kuupäeva ei oska praegusel hetkel veel öelda. järgmiseks päevakorrapunktiks on äh, juhilubade direktiivi muutmine seoses juhikaardi funktsioone hõlmavate juhilubadega. proua Otsika on raportöör, palun, teil on sõna. ja lühidalt, antud direktiiv, kui te mäletate, tuli paketina, see sisaldas äh, ka sõidumeerikute määrust. eesmärgiks oli vähendada pettust ja halduskoormust, äh, muutes äh, sõidumeerikud tõhusamaks. aga ma arvan, et komisjoni poolt esitatud ettepanek äh, sisaldab mõjuhinnangut, kus ei arvestata kõiki neid mõjusid, mida tooks endaga kaasa juhikaardi ja juhilubade ühildamine. samas äh, tahan juhtida tähelepanu sellele, et sõidumeerikute määruses on võetud välja kõik äh, sätted, mis äh, viitavad äh, juhikaardi ja juhilubade ühildamisele. seetõttu esimesel lugemisel, kui me hääletasime sõidumeerikute määruse üle, siis me hääletasime nii, et äh, komisjon võtaks oma seisukoha ja ettepaneku tagasi ja viiks läbi mõjuhinnangu, mis sisaldaks kõiki elemente, mis on parlamendi jaoks olulised. Euroopa Parlament peab välja saatma just nimelt sellise poliitilise sõnumi, et kui komisjon tuleb uue õigusakti ettepanekuga, siis parlament soovib, et mõjuhinnang sisaldaks neid aspekte, mis on meie jaoks olulised. mõjuhinnang peaks äh, sisaldama kõiki neid äh, elemente, mis on seotud äh, kõikide kutseliste juhtide poolt kasutatavate kaartide ühildamisega, eriti räägime siin juhikaardist ja juhilubadest me tahame põhjalikku infot tehniliste lahenduste kohta ja selle kohta, kuivõrd on tagatud kaartide ühilduvus, andmete turvalisus ja andmekaitse. toonitame ka seda fakti, et parlament ei ole käesoleva mõjuhinnanguga rahul, sellepärast et see mõjuhinnang ei arvesta neid kulusid, mis on teo-, seotud ühildamisega ja sellega, et äh, infosüsteemid, mida institutsioonid kasutavad, on erinevad paljudes riikides äh, on siseministeerium see, mis väljastab juhilubasid ja transpordiministeerium on äh, asutus, mis väljastab äh, sõidukaarte. nii et siin on tegemist kahe erineva IT-süsteemiga ja selle aspektiga ei ole ka mõjuhinnangus arvestatud. ja samuti mikrokiibid juhikaardil ja juhilubadel on erinevad. mõlema dokumendiga seotud äh, õigussätted on erinevad ja väga keeruline on kõiki neid erinevaid sätteid harmoneerida. seetõttu me pakumegi välja et Euroopa Komisjon peaks oma ettepaneku tagasi võtma. me põhimõtteliselt lükkame komisjoni ettepaneku tagasi. me soovime, et Euroopa Komisjon esitaks mõjuhinnangu Euroopa Parlamendile kahe aasta jooksul me ei äh, aktsepteeri mingisugust uut äh, seadusandlikku ettepanekut sel teemal ilma korraliku mõjuhinnanguta ja jään ära ootama kolleegide kommentaare, härra esimees. kolleegid, kuna Eva peab äh, varsti lahkuma institutsionaalsesse komisjoni, siis ma annan kõigepealt talle sõna, ma loodan, et te olete sellega nõus, kolleegid, ja siis jätkame teistega suur tänu ja ma pean tõesti minema õiguskomisjoni hääletama minema. ma olen täiesti nõus raportööri analüüsiga, see ettepanek ei ole küps, mõjuhinnang äh, ei ole meile vastuvõetav. komisjon lihtsalt jätkab äh, põikpäiselt oma rada, ükskõik mida parlament siin ütleb või teeb. meil oleks aga vaja tõsist institutsioonide vahelist koostööd ja seetõttu me peamegi selle ettepaneku tagasi lükkama. paljud äh, küsimused on lahtised, näiteks andmekaitse erinevad andmemahud mikrokiipidel ja nii edasi. pikaajaliselt äh, võib see endaga kaasa tuua määratuid probleeme ja me ei saa seda ettepanekut antud kujul aktsepteerida. me peame selle komisjonile tagasi lükkama. muidu tekib olukord, et meie teeme ettepanekuid, saame enamuse toetuse ja komisjon teeb nii, nagu polekski midagi äh, toimunud. meie ettepanekuid ei võeta arvesse ja seetõttu on oluline öelda, et me soovime, et parlamendi poolt äh, tõstatatud äh, küsimused sisalduks äh, mõjuhinnangus ja kui meie nõudmised ei ole täidetud, siis lähme algusesse tagasi. tegemist on ääretult olulise teemaga. meil on palju pettusi selles valdkonnas ja reeglitest kõrvalehiilimist. ja kui me tahame teha põhjapanevat äh, korralikku ettepanekut, siis meil on vaja kõigepealt mõjuhinnangut. me ütlesime, millist mõjuhinnangut me soovime ja seetõttu olen ma arvamusel, et äh, tagasisaatmine komisjoni on täiesti õige lahendus ja suur tänu raportöörile. härra Kohra, Rahvapartei nimel, palun tänan, esimees. ka mina tahaksin tänada proua Tsikaut selge dokumendi ja selge sõnavõtu eest täna, millel ei olegi palju juurde lisada. me ei räägi siin äh, juhilubade direktiivi ülevaatamisest, mida oleks vaja teha, vaid me räägime sellest, et Euroopa Komisjon tahab äh, ühildada äh, juhi kaardi ja juhi loa. on puudujääke andmekaitse ja andmete turvalisuse valdkonnas. juhin tähelepanu sellele, et juhi kaardi ja juhi loa äravõtmise eeskirjad on liikmesriigiti erinevad, tegemist on siseriiklike pädevustega, mida ei saa ka harmoneerida. seetõttu äh, Rahvapartei toetab täielikult äh, raportööri ettepanekut, aitäh! suur tänu, proua Maisner, palun. tänan, esimees. kõigepealt äh, tahaksin omalt poolt ka öelda suur tänu Silvia Tsikaule juba sõidumeerikute määruse läbirääkimistelt äh, me teame, et raportöör on väga põhjalik ja analüüsib äh, väga täpselt kõiki aspekte. Euroopa Komisjon tegi ettepanekuid, mida kõike oleks võimalik äh, ühildada ja loomulikult, äh, kui meil on tehnoloogiline innovatsioon, siis tuleks kaaluda, kas ehk ei oleks mõistlik äh, ühildada ja säästa raha ja säästa ka bürokraatliku koormuse arvelt ja komisjon näitab oma analüüsis, et juhi jaoks võib see areng olla küll soovitav, aga siin ei tooda välja seda, mis juhtub äh, liikmesriikides. liikmesriigiti on äh, õigusaktid äh, erinevad ja nende kahe dokumendi ühildamine võib tuua endaga liikmesriikides kaasa väga suuri kulusid, mida ei ole lõpuni uuritud. seetõttu on meil hea meel, et ettepanek saadetakse Euroopa Komisjonile tagasi kolleegid äh, tõstatasid äh, juba ka andmekaitse küsimusi. kui me räägime innovatiivsest tehnoloogiast, äh, siis tõusetub alati andmekaitse küsimus, mida rohkem ühildada, harmoneerida, seda rohkem võib tekkida selline oht, et tundlikele andmetele pääsevad ligi valed inimesed, nii et ka see aspekt tuleb põhjalikult üle vaadata. suur tänu raportöör Tsikaule, liberaalid toetavad teda suur tänu. ECR-i nimel äh, proua Foster, palun. ja mõned kommentaarid. olen nõus raportööriga, me oleme selle teema juba ammu tõstatanud ja kolleegid ütlesid täiesti õigusega, et siin on tegemist riikliku pädevusega, see on keeruline teema, sellega tegelevad liikmesriikides väga erinevad ametkonnad. ma olen igal juhul veendunud, et äh, kui äh, meil oleks äh, siin Euroopa ülene süsteem, siis me ei saaks kõiki neid praktikaid äh, ühildada. ja kui nüüd juhikaardi ja juhiluba ühildada, siis äh, võib tekkida olukord, et äh, võetakse ära juhikaart, siis kaotad ka juhiloa, ei saa ka oma autot juhtida, ühesõnaga ma arvan, et ka liikmesriigid on äh, selles osas äh, suhteliselt äh, ühtsel seisukohal. loomulikult tehnoloogia areneb ja me võime tulevikus kaaluda edasisi samme, aga liikmesriikides elab ka palju inimesi, kes ei reisigi ühest riigist teise. me peame keskenduma sellele, kuidas teha lihtsamaks nende inimeste elu, kes reisivad piiriüleselt ja loomulikult äh, tuleb äh, vaadata ka kulusid, mida toovad endaga kaasa kõik need äh, mõjuhinnangud, need ei ole sugugi mitte odavad hinnangud. et nüüd tuleb see ettepanek kahjuks tagasi lükata, saata see tagasi Euroopa Komisjoni ja jätta see asi sinna paika, kus ta on. suur tänu, härra Rikke, palun. ja lühidalt, esimees ma tänan ka proua Tsikaut selle raporti eest. Euroopa Komisjoni ettepanek on nagu Leonardo da Vinci helikopter. disain on suurepärane, aga masin tegelikult ikkagi ei toimi. seda on täiesti võimatu rakendada, sellepärast et liikmesriikides on olukord väga erinev. idee ei ole rakendatav, see on küll väga ahvatlev, aga ebarealistlik seda on öelnud äh, praktiliselt kõik kolleegid. raportööri ettepanek on põhjendatud, me peame kindlasti komisjoni ettepaneku tagasi lükkama. tundub, et äh, väga palju toetatakse raportööri seisukohta ja nüüd ma annan sõna komisjoni esindajale. suur tänu, esimees. lühidalt mis äh, puudutab äh, nüüd äh, õigusloome menetlust seoses sõidumeerikute määrusega, siis komisjon täheldas parlamendi seisukohta seoses artikliga kakskümmend seitse, see puudutas sõidumeerikuid ja samuti ka juhilubade direktiivi seda, kuidas äh, neid dokumente ühildada, kuidas äh, säästa kulusid ja olgugi, et komisjon ei olnud parlamendiga ühel meelel, me kompromissi vaimus äh, siiski võtsime üle siis kompromissteksti sõidumeerikute määrusesse ja kustutasime artikli kakskümmend seitse. nii et lühidalt üheksateistkümnendal juunil otsustas Euroopa komisjon võtta tagasi oma ettepaneku äh, juhilubade direktiivi muutmise kohta seoses juhikaardi funktsioone hõlmavate juhilubadega. selle algatuse me esitasime täiendava meetmena ja see sõltus äh, artiklist kakskümmend seitse. annan teada, et me avaldame tagasivõtmise ametlikus äh, teatajas ja vastavad ähm, menetlused on juba alanud. lugupeetud komisjoni esindaja, ma küsin veel kord üle, et asi päris selge oleks, kas komisjoni ettepanek on äh, ettepanek tagasi võtta? jah, Euroopa Komisjon on võtnud vastu vastava otsuse. suur tänu, kas raportöör soovib veel midagi lisada? tänan, esimees. nagu minu raportis ka kirjas on, siis me soovime antud ettepaneku tagasi lükata. ja nagu proua Maisner ka ütles, siis me usume, et äh, tulevane ettepanek äh, tuleks äh, põhjalikult äh, läbi mõelda ja enne kui komisjon tuleb välja uue ettepanekuga, soovime me, et Euroopa Komisjon viiks läbi mõjuhinnangu, mis sisaldab Euroopa Parlamendi poolt nõitud aspekte ja seetõttu on see raport väga tähtis Euroopa Parlamendile, me soovime tagada, et uut äh, õigusloome ettepanekut ei saadaks mõjuhinnang, mis ei sisalda parlamendile olulisi aspekte. ma tänan kõiki kolleege sõnavõttude eest ja nendepoolse panuse eest. ma olen kindel, et äh, selle raporti hääletusega saadab Euroopa Parlament välja poliitilise sõnumi mõjuhinnangu sisu kohta. me soovime mõjuhinnangut, mis vastaks äh, meie poolt nõutud elementidele. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist äh, juuli kaksteist null null ja me hääletame Transpordikomisjonis seda teemat äh, septembrikuus. suur tänu, järgmiseks päevakorrapunktiks on seadusandlike volituste delegeerimise komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes liikmesriigid läbitava kontrolli järelmeetmed niisiis äh, annan sõna kõigepealt härra Kuunile ja siis härra Elka Trauile suur tänu, esimees, koos kolleeg Elka Trauiga oleme me koostanud arvamuse, mis on äh, kolleegidele ka välja jagatud. meile on esitatud neliteist muudatusettepanekut, pooled on äh, meilt endilt ja Elka Traui räägib äh, lühidalt ka meie muudatusettepanekutest. kolm muudatusettepanekut on esitanud kolleeg Ayala Sender ta sitib, äh, äh, kritiseerib äh, komisjoni seoses teatud õigusaktidega, mille üle peaks kontroll jääma Euroopa Parlamendile, juttu on delegeeritud õigusaktidest. kolleeg Maisner kutsub üles Euroopa Komisjoni toetama Euroopa Parlamenti samuti kontrolliõiguse nõudekojas teostamist. ka proua Lichtenberger esitas oma muudatusettepaneku ja me oleme nendega suhteliselt ühel ja samal äh, lainepikkusel. parlament äh, loomulikult äh, delegeerib komisjonile tehnilisi aspekte, aga Need äh, tehnilised aspektid ei tohi kaasa tuua endaga poliitilisi mõjusid, see oleks äh, põhisõnum meie poolt. otsustava tähtsusega on see, et äh, Euroopa Komisjoni kontrollitakse ja et ta iseennast kontrolliks, aga delegeeritud õigusaktidega tekib siin teatav probleem ja tuleb tähelepanu juhtida sellele, et delegeeritud õigusaktid võivad siiski ka parlamenti tagasi tulla me võime teatud otsused äh, parlamenti tagasi tuua nii-öelda. suur tänu. Thank you, Mr Al-Kadrawi, Said. härra Al-Kadrawi. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada ka kaasraportöör härra Kuuni. koostöö sujus meil väga hästi. teen lühidalt muudatusettepanekuid on vähe ja nad kõik liiguvad õiges suunas. Nad soovivad natukene teksti muuta, aga põhimõtteliselt me oleme nendega nõus. härra Kuhn ja mina esitasime ka mitmeid muudatusettepanekuid teatud aspektide lihvimiseks. soovisime rõhutada, et peaks olema delegeeritud õigusaktide väljatöötamisse kaasatud nii riiklikud eksperdid kui ka Euroopa Parlament ja seda juba protsessi algusfaasis. ennem kui delegeeritud õigusakt on vastu võetud. seeläbi saame me ju ka välja kujundada oma arvamuse. ega mul eriti palju rohkem öelda ei olegi. lähinädalatel saame seda teksti veel viimistleda. ja me ootame tõesti ühehäälset toetust selles küsimuses, kus me oleme ju kõik ühel meelel. proua Maisner. suur tänu, härra esimees, suur tänu mõlemale raportöörile. Lissaboni lepinguga on meil juba nüüd kolm aastat äh, kogemusi ja äh, selle lepingu, äh, leppe põhjal on parlament ju nõukogu ja komisjoniga võrdne. samas elu on näidanud, et nõukogu ja komisjon sellega päriselt veel ei lepi. komisjon soovib endale võimalikult palju võimu, me mõistame ju seda, aga samal ajal ei peaks ta pädevused olema suuremad kui parlamendil. rakendusaktide puhul meie ei ole kaasatud, sest need on tehnilised muutused, see on okei okay selles suhtes, et me ei peakski olema tehniliste pisiasjade juures kaasatud delegeeritud aktide puhul, aga on tegemist õiguslike aspektidega ja seal peaksime me olema kaasatud. sageli on sellel ka tõsised poliitilised tagajärjed, näiteks turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas. näiteks sõidumeeriku puhul, andmekaitse puhul peab olema parlament kaasatud inimeste esindajana. me peame olema väga ettevaatlikud ja jälgima, et parlamendi õigused oleks kaitstud, mitte meie enda, vaid ähm, meie poolt esindatud inimeste nimel. komisjonile tuleb selgeks teha, et nad peavad austama Lissaboni lepingut. ja me peame tagama, et parlamendil on piisavalt ressursse oma õiguste kaitsmiseks. selles oleme me ju kõik ühel meelel. et me peame saama kasutada kõiki oma demokraatlikke pädevusi ennem järgmisi kõnelejaid tuleb tunnistada, et meil on siin saalis ka külastajate rühm, kelle on siia kutsunud proua Maisner Alam-Saksimaalt, suur hulk noori inimesi. tere tulemast transpordi- ja turismikomisjoni. loodetavasti on see teie jaoks huvitav ja põnev. tere tulemast teile kõigile, härra Kraamer Michal aitäh! väga meeldiv, et ma saan sõna siis, kui meil on kohal delegatsioon Saksamaalt. ei, see on alam Saksimaalt. see on endine Ida-Saksamaa, kui sa seda ennem ei teadnud. igatahes. mis puudutab nüüd delegeeritud akte siis äh, komisjon pidevalt soovib piirata meie, meile Lissaboni lepinguga antud võimu. kas me, äh, see puudutab ka meie osalust delegeeritud aktide väljatöötamises. näiteks äh, Euroopa ühendamise rahastu puhul. meil on siin valdkonnas vaja väga selgeid sätteid, seetõttu esitasimegi need kaks muudatusettepanekut, üheksa ja kolmteist, ma räägin siin proua Lichtenbergeri nimel, kes siin kohal ei saa olla. rakendus ja delegeeritud aktid peaksid olema tehnilist laadi ja seetõttu oma ulatuselt piiratud. komisjon peab mõistma, et tuleb tunnustada ka parlamendi õigusi. sageli on seda piiri väga keeruline tõmmata, seetõttu esitasimegi muudatusettepaneku kolmteist meil on vaja täpseid institutsioonide vahelisi kriteeriume delegeeritud ja rakendusaktide kasutamiseks, mida tuleb järgida juba alguses. tuleb selgelt välja öelda, millal saab kasutada delegeeritud akte ja millal mitte. me ei saa hakata iga juhtumi puhul eraldi selle üle vaidlema, sest siis parlament seaduslikult valitatud esi, valitud esindajad kaotaksid. me peame kaitsma oma õigusi. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole, kas mõni raportööridest soovib veel lisada kahe saadiku poolt öeldule? Werner. vastuseks äh, lühidalt äh, härra Kraamerile ja proua Lichtenbergerile. Lissaboni leping annab meile öö, ähm, artiklites kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend kaks äh, võimaluse anda, kanda oma õigusloomelised pädevused üle komisjonile. see on, äh, see on üsna selge, võib-olla mitte nii selge, kui härra Kraamer seda sooviks, aga seal öeldakse, et ähm, komisjoni tegevusel ei tohi olla mingisugust tõsist poliitilist mõju aga tegelikult selline mõju võib olla delegeeritud akti, see, see ongi see, seetõttu ongi see olukord nii keeruline ja iga kord tuleb eraldi seetõttu otsustada. me võime komisjonile anda õigusloomelise võimu, aga me võime selle ka tagasi võtta kolme kuu jooksul kolme, kolme kuu jooksul võime me otsustada ja võtta pädevuse tagasi, aga sellega käivad kaasas omad probleemid, mida päriselt vältida ei saa. härra Elka Traui. suur tänu, härra esimees, rõhutaksin veel ühte aspekti. mida ütles kolleeg Ajala Sender ju, siin juba komisjoni roll on esitada meile õigusloomelisi ettepanekuid. Neil on algatusõigus. Neil ei ole õigust spontaanselt delegeeritud aktidega välja tulla mul on jäänud mulje, et komisjon tegutseb liiga ettevaatlikult. eriti kui nõukoguga tekib probleeme. meie peame nõukogu enda liitlaseks ja seetõttu ka parlament soovib kõiki oma pädevusi kasutada. komisjon peaks seetõttu kasutama delegeeritud akte võib-olla palju rohkem kui praegusel hetkel hääletus transpordikomisjonis toimub viiendal septembril õigusasjade komisjonis neljateistkümnendal oktoobril. täiskogu aega pole veel otsustatud. seega viiendal septembril hääletame siin. järgmine päevakorrapunkt, teine pool neljandast raudteepaketist, see tehniline sammas. ja tutvustame kolme raporti eelnõud proua Bilbaolt, härra Kraamerilt ja härra Siivelt kõigepealt äh, koostalitluse alane raport. Ähm, mille on koostanud proua Bilbao. kasutame sama süsteemi nagu eile, viis minutit raportööridele, kolm minutit variraportööridele ja siis kaks minutit ülejäänutele. seega pidage viiest minutist kinni, oleksin väga tänulik. Thank you very much. Eh, la semana pasada una persona que viajaba hasta esta... suur tänu. eelmisel nädalal keegi sõitis Strasbourgi ja ei, ja ei jõudnud sinna õigeaegselt. Eh, me ei jõudnud koosolekule, sest Luksemburgis tehti paus, kuna Belgia ei ole tunnustanud Luksemburgi pidurdussüsteeme isegi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei ole meil ühtset Euroopa raudteeruumi, see on killustunud. seetõttu me ei saa piiriülest kiiret odavat öö, reisisüsteemi näiteks Valensiast Oslosse korraldada Pro. probleemid on nii bürokraatlikud kui tehnilist laadi. ja raudteeruumi killustatus tegelikult pärsib ka äh, transpordiliikide vahelist koostoimimisvõimet. ning inimesed ei saa seetõttu kasutada ära kõiki võimalusi. seetõttu on väga keeruline raudteele olla kasumlik ja ettevõtted, mis äh, võib-olla asuksid tegutsema ka transpordivaldkonnas, äh, ei soovi seda väga teha ning see tõesti on vähendanud ka raudtee osalust, panust äh, kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisesse. kümme protsenti äh, kaubatranspordist on raudteel ning käive on kolmkümmend seitse miljardit, kaheksa tuhat töökohta on raudteel. komisjon on koostanud ka jätkusuutliku transpordi dokumendi, mille kohaselt kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaks raudtee äh, ka olema kaetud suur, suurema osa keskmaa transpordist. praegusel hetkel on keeruline seda eesmärki saavutada võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastaga peaks olema siis vähenenud ka kasvuhoonegaaside heitmete arv äh, protsent kuue protsendi võrra. sellel on oma mõju ka inimeste liikuvusele ja konkurentsivõimele. niisiis me peame koos tegutsema, et eemaldada need tõkked Euroopa ühise raudteeruumi ees ma rääkisin läbi kolmekümne erineva agentuuriga selle äh, raporti koostamisel ning sellel nädalal äh, räägin veel viimastega ning ma kasutan nende poolt öeldud siin ära. üritasin siin välja tuua ka need äh, lahendused mille on kolleegid ja komisjongi välja pakkunud, keskendusin mõistlikumatele nendest. selge on see, et raudtee on kriitilise tähtsusega Euroopas ning kui me soovime äh, saavutada ühtset raudteeala, siis peame me ühendama kuidagi need üksteist tuhat erinevat tehnilist reeglit, mis liikmesriikides kehtivad. üle kahekümne kaheksa mm, autoriseeriva ameti on Euroopas läb-, ning reeglid ei ole tegelikult üldse läbipaistvad. samas on nad üsna, üsna meelevaldsed. eriti, mis puudutab öö, ähm, vedajaid, vedajate poolt reeglite täitmist. loomulikult peab olema veel mingisugune töö, tüübikinnitusreeglistik. kümme protsenti praegustest äh, veduri tootmise kuludest tulenevad erinevatest sertifitseerimisreeglitest. ning kui vaguneid toodetakse ainult kolme riigi jaoks näiteks, siis see protsent tõuseb kolmekümneni me loodame, et see koostalitusreeglid võetakse vastu, meil on kahe tuhande esimese aasta direktiiv selle kohta, ka määrus koostalitusvõime kohta aga probleem on selles, et mitmed liikmesriigid ei ole neid äh, ellu rakendanud. uue, äh, nüüd eesmärk on komisjonil üsna tagasihoidlik. soovitakse aidata kahekümne, äh, soovitakse vähendada kahekümne protsendi võrra tootjate kulusid, mis on seotud sertifitseerimisega me räägime siin viiest tuhandest miljonist eurost, loodetavasti see aitab vedajatel ka seda tööstusharu edasi viia. me peame tagama, et inimesed saavad ka piisava sissetuleku, me soovime tugevdada agentuuri rolli ning võib-olla tuleks luua ka mingisugune ühtne punkt litsentsimiseks ja tüübikinnituseks mis oleks abiks ka vedajatele. me soovime, et äh, seda agent, selle agentuuri juhtimine oleks lihtne. liikmesriikide standardite puhul tuleks lahti saada üleliigsest ja vastuolulisest. me soovime tõesti ühtset süsteemi ähm, nii rongide kui veeremi jaoks ning me soovime, et äh, vastataks ka teenuse direktiivi tingimustele. ma kohe lõpetan, aga ma üritan selgitada siin kõike. Uh, tõlgid on ka kurnatud, sest nad üritavad teie tempost kinni hoida kui te lõpetaksite varsti, oleksime väga tänulik hmm.. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et me ei soovi siin äh, reeglites üleliigset midagi või äh, ülekordamist, dubleerimist ning me peame tagama, et see neljas raudteepakett ka lõpuks läbi läheks. see on üleeuroopaline väljakutse euro-, raudteesektori jaoks. minu arvates on raudteel suurem roll mängida inimeste ja kaupade vedamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel. niisiis me peame tagama, et ähm, raudtee saaks ära kasutada kogu oma potentsiaali ning muutuks tõesti konkurentsivõimeks, võimeliseks läbi innovatsiooni. suur tänu kõneaja pikendamise eest! Te olete õnnelik, et teil praegu natuke rohkem aega oli, kui te oleks sõna saanud eile õhtul, siis oleks kõvasti koputatud haamrikest. rahvapartei variraportöör järgmisena. me tegelikult võime lubada ka neli minutit, ma olen üsna lahkes tujus, sest suvevaheaeg on lähenemas. suur aitäh Äh, ütleksin, et huvitav on kuulda neid äh, kirglikke sõnu ja analüüsi raportööri poolt. see on kõik jah, väga hea, aga tegelikult peame me mõtlema siiski ka reaalsuse peale, jäädes küll ambitsioonikaks, aga me peaksime siiski veidi rohkem paindlikkust üles näitama, sest et äh, oluline on leida see tasakaal selle vahel, mida te tahate teha ja mis on tegelikult tehtav. ja minu arvates on äh, selge, et äh, me peame vastu võtma raudteepaketi, mis äh, täidaks eelneva lüngad, kus oleks rohkem harmoniseeritust ning see lisaks konkurentsivõimet raudteesektorile. kahtlemata on väga hea, et hea mõte selliseid muudatusi vastu võtta, aga tehniline probleem on hetkel see, et seda tuleb näha tervikuna. ohutus, koostoimevõime, mis on sellega seotud rohkem pädevusi Euroopa agentuurile. ja sellest seisukohast äh, see, mida ütleb komisjon, mida ütleb raportöör, need, see on ambitsioonikas. komisjon on äh, võtnud äh, subsidiaarsuse aluspõhimõtteks siin kohati koostöövõime direktiivi eelnõu, siin me leiame, et tuleks üritada anda rahalist abi innovatsioonile raudteesektoris. artikkel kahe definitsioonid ja sisendid. minu arvates meil on vaja mingit vastastikusust, vastastikust tunnustamist liikmesriikide vahelt teavitus ning litsenseerimisprotsessis ning mulle tundub, et Äh, ei saa olla päris kindel selles äh, tsentraliseerimise mõttes, äh, sest et subsidiaarsusest tuleb siiski kinni pidada näiteks kahekümne ja kahekümne ühe all ettepanekud, mis puudutavad veeremite turustamist ainult siseriiklikul turul. jah, siis võib-olla ei pea sellega tegelema Euroopa agentuur, siin saab kaasata ka siseriiklikke agentuure. aga äh, fikseeritud äh, vara puhul oleks hea mõte anda, äh, püsi, püsivara puhul oleks hea mõte anda pädevus siiski kesksele agentuurile aga äh, see infrastruktuur, mis puudutab ainult äh, siseriiklikku liiklust, äh, jah, sellele peab mõtlema. nüüd direktiivi ülevõtmine seadusandlusesse, kui komisjon raportöör tahavad olla ambitsioonikad selle agentuuri pädevuste puhul, siis nad ütlevad, et ainult aasta ülevõtmiseks, raportöör on siin isegi ambitsioonikam kui komisjon see aga seab liiga suure surve alla mitte ainult äh, siseriiklikud ametivõimud, vaid ka selle agentuuri enda. agentuuril on rohkem vastutusi, seetõttu on vaja rohkem personali, kes on korralikult äh, koolitatud ning piisavalt ka aega, et uue olukorraga harjuda. neljanda paketi nõuded on väljakutse ning äh, komisjoni raportöör on ambitsioonikad siin, aga kindlasti oleme valmis aitama, nii palju, kui see meil võimalik on, et raudtee, ühtne raudteeturg oleks paremini raamitud. samas peame siiski säilitama läbipaistvuse ja parema teenuste kvaliteedi teen-, reisijatele. proua Jala Sender, palun. S-, S-, Sotsialistide Demokraatide fraktsioon. aitäh, härra juhataja, tahaksin äh, tänada raportööri tema pühendumuse eest sellele teemale. paketis äh, kus on mitmeid äh, raporteid ja see on teemade selline võrgustik. koostoimevõime on oluline, me räägime siin, ja keeruline, räägime siin ka tehnilistest aspektidest minevikus on seda kasutatud selleks, et õigustada päris paljusid takistusi ja vastuseisu äh, ajalooliste osapoolte poolt siin turul ja ka valitsuste poolt. ja hetkel, kui meil on see uus standardite äh, hulk, siis me üritame nendest äh, takistustest üle saada. et meil oleks selgem harmoniseeritus, et oleks rohkem Euroopa lisaväärtust. nii et äh, agentuur ehk see, see saaks tugevamaks ja oleks võimeline sellest, nendest takistustest üle saama. aga samas on siiski ka teatud riskid. meil on riiklike agentuuride tegutsemisala, Euroopa agentuuri tegutsemisala, kõik need pädevused, me toetame äh, Euroopa visiooni, Euroopa nii-öelda passi raudteejaoks Euroopas. ja teatud juhtudel võivad riiklikud agentuurid äh, asju teha kiiremini, lühemate tähtaegadega ja seetõttu oleks mõistlik teatud juhtumitel ehk nemad kaasata. kuigi loomulikult äh, anname me agentuurile rohkem jõudu, võib-olla saaks sanktsioone selle agentuuri kaudu rakendada, aga riiklikud agentuurid siiski võiksid eh, säilitada teatud pädevuse, nii et küsimus on tasakaalus. Eh, võib-olla komisjon või agentuur saaks mulle siin vastata, aga mis puudutab sertifitseerimist veeremite puhul ja selle harmoniseerimist eh, ehk eh, saaks eh, prioriteediks seada piiriülesed veeremid nii, et teda tehakse Euroopa tasandil, et meil oleks selle puhul olemas Euroopa visioon. see juhtum on veidi teistsugune kui nii mõnedki teised ning siin on teatud takistused, kas komisjon oleks valmis avama töörühma teenuste koostoimevõime kohta, piletimüük ja nii edasi. ja lõpetuseks paluksin, et äh, agentuur ütleks, äh, kas siin on peetud silmas ka sotsiaalseid aspekte, ametiühingud on maininud teatud veeremite kasutamist teatud eesmärkidel. kas äh, sotsiaalpoole ametiühingutele antakse sellist tüüpi definitsioonide puhul suuremat rolli ja kas see ei aitaks saavutada paremaid veeremeid ning paremaid püsirajatisi Euroopa tasandil? bringe <laughs> noch einen anderen Aspekt heran. tänan. ja meil on äh, olukord, et Tallinnast saab Lissaboni äh, sõita lennuki, laeva, auto ja jalgrattagagi, aga mitte rongiga. ja see on oluline miinus, äh, sellepärast et äh, rong on üks turvalisemaid ja keskkonnasõbralikumaid liikumisviise meil on üle kahekümne erineva signaalsüsteemi erinev äh, rööpalaius ja meil tuleb seda kõike ühtlustada. me oleme selles osas ühtsel meelel, aga kui rakendama hakata, siis taandub kõik äh, detailidele. raudteeettevõtted on äh, viimased natsionalistid, nad ei vaata üle piiri ja siin ei ole mitte mingisuguseid erandeid, nad absoluutselt ei vaata üle piiri ja seda suhtumist tuleb muuta. see süsteem läheb meile aega ja raha maksma ja kui me tahame, et äh, transport äh, koliks äh, maantee pealt raudtee peale, kui me tahame kliimat kaitsta, keskkonnasõbralikud olla, siis tuleb rohkem panustada raudteele. kogemus on näidanud et vedur, mis on sertifitseeritud ühes liikmesriigis, ei saa sõita kohe teise liikmesriiki, seal võtab umbes kaks aastat aega, kuni talle ka seal lõbu, vabandust, luba antakse. kolm või lausa neli aastat tagasi me võtsime vastu otsuse, et vedur, mis on äh, sertifitseeritud ühes liikmesriigis, peab olema sertifitseeritud kõikides teistes liikmesriikides, kui just ei toota äh, liikmesriigi poolt välja konkreetseid põhjuseid, miks äh, seda luba ei peaks andma. me olime väga rõõmsad oma otsuse üle, aga seda ei ole rakendatud. nüüd me tuleme välja neljanda raudteepaketiga ja me peame antud juhul tagama, et kõik toimiks loomulikult äh, riiklikud ja Euroopa ametiasutused peavad tegema koostööd. raportöörid on nõus selles osas, et me soovime keskset Euroopa asutust, mis teeks koostööd riiklike ametiasutustega. me ei soovi sellist suurt Euroopa süsteemi, mis paneb paika kõik detailid. me lähtume sellest et, et üheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti otsustest võetakse vastu niikuinii riiklikul tasandil, sellepärast et seal on ju põhipädevus aga Euroopa Raudteeagentuur peaks olema esimene läbirääkimiste partner ja tema peaks tegema koostööd äh, riiklike asutustega, nii on see lennunduses, on olemas äh, Euroopa amet, millel on konkreetsed lepingud äh, riiklike ametitega, nii et ERA-l peaks olema ka vastavad pädevused, selles suunas meil tuleb liikuda, et üldse selle asjaga kuskile edasi jõuda. näiteks äh, taristu haldajate, raudteeettevõtjate pädevus mängib ka väga olulist rolli, seda me soovime ka loomulikult kaasata ja need, kes äh, otsustavad, peavad ka vastutust kandma kui auto toodetakse, siis see sõidab üle piiri kõikidesse riikidesse ja kui leitakse mingi viga, siis ähm, see kutsutakse tagasi, see auto, ükskõik kus ta siis ka parasjagu ei ole, see toimub piiriüleselt ja sarnaselt äh, peaks see olema ka raudteesektoris. nii et see oleks konkureerimisvõimeline teiste transpordiliikidega, aitäh. härra Sille, palun aitäh, Brian! ka mina sooviksin tänada raportööri dokumendi ettevalmistamise eest. et äh, selle eest, et seal on õiged rõhud. ma ei hakka laskuma detailidesse, sest äh, mul on au veel arutada härra Kraameri raportit ja ka enda oma seega siin on mul lihtsam ainult mõned olulisemad punktid välja tuua. nagu me teame, siis koostalitluse projekt on nüüd poliitilise koos-, kokkuleppe staadiumis, ehk siis äh, see on üsna heas positsioonis, et me saaksime jätkata oma koostööd äh, nõukoguga tehnilistes küsimustes. Äh, mõned aspektid transpordivahendite ühtne registreerimissüsteem ning ühtne lähenemine mootorite ning veeremite registreerimisele. siin teatud Euroopa turu osades näeme me takistusi ning väljakutseid. miks? me olime veidi aega tagasi ERA-s ning tahtsime näha, milline informatsioon on seal kättesaadav, sai selgeks, et mis puudutab turu isoleeritud osasid, siis neil pole õrna aimugi, mis seal toimub ja nad äh, ka midagi teada ei saa, sest et äh, mis puudutab äh, kolmandate riikidega koostööd, need viieteist, kahekümne millimeetri veeremite puhul, siis seal raudteeagentuuril ei saa olla korralikku andmebaasi nii et sellega kaasnevad äh, kulud, mis puudutab äh, kolmandate ettevõtete, kolmandate riikide ettevõtete veeremeid. Äh, mootorite puhul on asi lihtsam, sest et need ei jõua kolmandatest riikidest eriti tihti Euroopasse. aga siin tuleks siiski üles näidata paindlikkust ning vaadata, millised on meie võimalused andmebaasi loomiseks siin. ja peaksime üritama vältida vastupidise mõju saavutamist nendel isoleeritud turgudel, kui me vähendame kolmandate riikide ettevõtete tege-, tegutsemisvõimalusi, aga need, need on detailid, mida saab parandada veel siin ka selles dokumendis üleüldiselt, ma ei näe, et oleks mingeid suuri takistusi lahenduse leidmisel. Meissner, two minutes please, Jüzi. proua Meissner, palun kaks minutit. suur tänu, Brian Euroopa Liidus on meil äh, inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine, see eksisteerib paberil äh, päris hästi. Mihhail Krammeriga ma tihtipeale transpordipoliitikas ei ole nõus, aga tal on täiesti õigus. Euroopat on võimalik läbida autoga, laevaga, aga mitte rongiga päris hästi. me oleme alati rääkinud sellest, et meil on vaja Euroopa raudteeturgu aga riigid on kasutanud kõikvõimalikke nippe, kuidas seda vältida. näiteks äh, La Manche'i väin ehitati algselt kohe selliselt või tähendab, see La Manche'i väini, väina äh, tunnel ehitati algselt selliselt, et äh, Deutsche Bahni rongid sealt läbi ei oleks mahtunudki, et vältida nendepoolset konkurentsi ühesõnaga, et on igasuguseid nippe, kuidas konkurentsi vältida, on ka erinev rööpmelaius. ja näiteks Põhja-Hispaanias on ju kolm erinevat rööpmelaiust, nii et pole üldse ime, et nii paljud hispaanlased siin on sõna võtnud. kui me Euroopa Parlamendis äh, võõrustasime ühel ja samal üritusel SNCF-i ja Deutsche Bahni, siis see oli lausa ajalooline sündmus, siis loobuti rivaliteedist ja hakati tegema koostööd. ja ma väga loodan, et neljanda raudteepaketiga me ka liikume edasi, me saaksime kõik sellest kasu, ükskõik kus me elame ja milline on meie poliitiline kuuluvus. suur tänu ja härra Arnio järgmisena kaks minutit, äh, nüüd kuulenes Deutsche Bahn, võib-olla nüüd SNCF. Äh, président, donc l'actuel régime d'autorisation du matériel roulant est souvent euh, härra esimees, hetke veeremi heakskiidusüsteem on liiga aeglane ning see on karistuseks kasutajatele, ettevõtetele ja muudab raudteesüsteemi täiesti ebatõhusaks üritame anda raudteeagentuurile pädevusi heaks kiita veerem enne kui, veeremeid enne kui need kasutusse jõuavad. meie, minu arvates on see hea mõte, aga me peame parandama ka süsteemi võimekust. aga siin koostalitluse uuesti sõnastuses minu arvates ei ole piisavalt äh, sätted siin räägitakse koostööst raudteeagentuuri ja riiklike agentuuride vahel. meil peab olema tunduvalt parem raamistik, et vältida igasuguseid võimalikke äh, probleeme sellest pädevuste jagamist, ehk siis, et äh, agentuur peaks olema see, kes äh, on nagu vahendajaks riiklike ohutus öö, organisatsioonide vahel ning tal on ka teatavad nagu politseifunktsioonid sealt või peaks saama siis teha kõike, et näiteks kiidetakse heaks need veeremeid, mis ületavad vähemalt ühe piiri. peame loomulikult ka tagama, et me suudame korralikult reageerida reformi tagajärgedele. meil on siin standardiseerimistekst, asjad, mis ei ole harmoniseeritud nii et meil on vaja üleminekuaega, mis oleks piisav selleks, et teha korralikud äh, õiged kohandused, et oleks võimalik nende uute ülesannetega toime tulla. hetkel kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend on võtme muudatusettepanekud. härra Kross, palun. lühidalt, esimees. ma tahaksin liituda ka sellega, mida ütlesid äh, Gesine ja Michael Kramer kui nüüd rääkida raudteetööstusest, siis on mõningaid aspekte, millest me ei ole tihtipeale teadlikud. raudteeettevõtetel on suur tööhõive potentsiaal. tootev äh, tööstus äh, annab tööd üle kuuekümnele tuhandele inimesele ja me ekspordime üle kahekümne protsendi toodetest. see valdkond on äh, täna veel globaalsel areenil juhtiv, aga Hiina ja Jaapan on väga suured konkurendid meile. seetõttu on väga oluline, et me tänasel päeval investeeriksime teadusarendusse, nii et sellest saaksid kasu kõik riigid. ja et me ei toetaks äh, spetsiifilisi tehnoloogiaid, mis on olulised mõnele üksikule riigile samuti me peame teadusinvesteeringud tõhusamaks muutma. teiseks väga oluliseks aspektiks on tööhõive ja töötajate kvaliteet. Prantsusmaal, Saksamaal, Poolas on äh, puudu kõrgetasemelistest äh, tehnikutest ja see probleem tulevikus süveneb. tulevikus on meil veelgi suurem koolitusprobleem, nii et äh, me peame kindlasti edendama teadusuuringuid, koolitust ja tagama, et see tööstusvaldkond äh, jääks ähm, Euroopasse ja oleks juhtival positsioonil. suur aitäh, enne kui annan sõna komisjonile, tahtsin lihtsalt ka enda poolt paar sõna öelda. minu arvates, kui me vaatame lihtsalt äh, Äh, raudteed, kui me unustame ära poliitika, mis äh, parlamendis muidugi on üldiselt raske, aga kui me lihtsalt raudtee seisukohast seda vaatame, siis need kolm, nende kolme raporti puhul on tehniline sammas äh, raudteepaketi ilmselt kõige olulisem aspekt, sest et kui me selle tehnilise võimekusega hakkama ei saa, kui me ei too seda koostalitlust ja ohutust loomulikult, siis ei ole võimalik saavutada ka midagi muud ja seetõttu on oluline kuulata mida parlamendiliikmed siin ütlevad ja seetõttu minu arvates need kolm raportit puhtalt äh, raudtee seisukohast on kõige olulisemad. ma tean, et kui me jõuame juhtimise juurde, siis äh, tuleb välja ka poliitika ja kõik seda saavad vaadata, aga üldiselt nende kolme puhul peame me vaatama, kuidas on võimalik äh, koostalitlus saavutada. kõik, kes sõna võtsid, Michael, Gesine on seda öelnud, et on täielik nonsenss, et meil on aasta kaks tuhat kolmteist ja me endiselt ei suuda tekitada olukorda, kus piirid sa-, rongid saaksid ületada piirid. tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal jõudis inimene kuule, aga siin kaks tuhat kolmteist aastal me ei saa ronge piire ületama panna. ja meie Euroopas oleme raudteetehnoloogia äh, seisukohalt liidrid aga kui me tahame säilitada oma esimest positsiooni, siis me peame ületama need riiklikud äh, tehnilised takistused. Äh, ja see võimaldaks tunduvalt rohkem pakkuda meie tööstusel ja kontinendil tervikuna. ja lõpetuseks ütlen veel ühte, ma tean, et on neid, kes on kuulnud mind seda analoogiat varem kasutada, kasutamas, aga kui tsiviillennundusel oleks sarnased reeglid ja äh, määrused paigas, nagu on äh, raudteel hetkel, siis äh, ei oleks mitte ükski Airbusi lennuk, äh, mitte ükski mudel kunagi Euroopas lennanud. Nad endiselt üritaksid saada sertifikatsiooni ja see on ka suur probleem ja suur takistus, mille me peame ületama ja mina usun, et kui me sellest tehnilisest probleemidest üle saame, kui me suudame selle koostalitluse paika panna, raudteeagentuuri, raudteeameti tööle äh, saama ja samas säilitama ka ohutuse, millest Michael kohe räägib, siis kindlasti äh, oleks võimalik see juhtimine ka paika saada. ja ma saan aru, et me oleme poliitikud ja sellel on poliitilised aspektid, aga minu arvates need kolm äh, kausta on äärmiselt olulised, eluliselt olulised kui me ei taha tulla paari aasta pärast tagasi selleks, et koostada viies või kuues raudteepakett. siin on selle äh, küsimuse tuumik minu arvates. komisjon, palun, viis minutit. suur tänu, esimees. suur tänu, et te jagate komisjoni ambitsiooni seoses äh, neljanda raudteepaketiga suur tänu raportöörile temapoolse tutvustuse eest. ka parlamendisaadikud on juhtinud tähelepanu sellele, et raportöör on kohati isegi ambitsioonikam kui Euroopa Komisjon ja seda täiesti õigusega. me tervitame raportit kogu selle ambitsioonikuses. mõned kommentaarid muudatusettepanekute kohta kõigepealt, mis puudutab üldraamistikku, siis see toetab äh, komisjoni ettepanekut, aga on mõned väga olulised äh, aspektid. näiteks, kus äh, raportöör tugevdab ameteid, Euroopa raudteeagentuuri näiteks, see on keeruline küsimus nõukogus. aga ma loodan, usun, et äh, kindlasti äh, peaks meil äh, olema ühildatum süsteem Euroopas rööpmelaiuse osas ja kindlasti oleks meil vaja edendada sõidukite harmoneeritud litsenseerimist. täna hommikul äh, väga palju ei räägitud äh, Euroopa Raudteeagentuuri ressurssidest, aga see on väga oluline teema. komisjon ei ole veel selles osas äh, finantsotsust teinud, aga kui teie olete oma töö lõpule viinud, siis on kindlasti oluline panna paika ka finantsid, mis vastaksid agentuuri ülesannetele. üleminekuperioodi äh, lühendamine on tervitatav, aga seda ma soovin toonitada. komisjoni ettepanek on analüüsinud äh, täpselt äh, agentuuri äh, moodustamiseks ja loomiseks vajalikku aega, kaks aastat on äh, meie arvates äh, piisav aeg. agentuur peaks äh, hakkama andma välja litsentse, peaks jätkama sealt, kus süsteem juba toimib ja sel teemal tuleb nõukoguga loomulikult dialoogi pidada. edasi tahaksin kommenteerida veel kahte punkti. kõigepealt äh, koostalitusvõime ja juurdepääsetavuse töörühma loomine, mis puudutab ka pileteid, siis äh, juurdepääsu osas on agentuur teinud ettepaneku parandada süsteeme ja sellega hakatakse tegelema riskikomisjonis, nii et äh, me saame kindlasti äh, STI äh, osas uusi andmeid peagi ja annan sellest teada ka kolleeg Ajala Senderile piletite osas äh, veel nii kaugele ei ole jõutud, aga kindlasti tegeleme ka nende teemadega edasi. edasi, mis puudutab nüüd äh, lähimuspõhimõtet ja koostööd äh, riiklike ametiasutustega, siis on mitmeid valdkondi, kus riiklikud äh, ametid äh, peaksid jääma pädevaks näiteks taristu osas ja Euroopa Komisjon on arvamusel, et äh, teatud pädevus äh, peaks jääma riiklikele ametitele selles veeremi osas, mis tegutseb ainult riigisiseselt. aga nagu teie ütlesite, härra esimees, arvestades seda, kuivõrd äh, palju ambitsioone meil on seoses selle sektoriga ja kui palju on piiriülest kasutust, siis ähm, puhtalt riigi äh, sisest äh, veeremit kasutatakse arvatavasti järjest vähem. suur tänu! ja proua Bilbao Panantika, kas te soovite veel sõna lühidalt, kui võimalik? tänan, esimees kõigepealt ma tänan kolleege nendepoolsete sõnavõttude eest ja tahaksin äh, esile tõsta mitmeid positiivseid aspekte. väga oluline on see, et meil äh, oleks rohkem koostalitusvõimet, me oleme kahekümne esimesel sajandil, me räägime majanduskasvust, innovatsioonist, töökohtade loomisest, konkurentsivõimest ja nii edasi. ja kui nüüd äh, siin äh, valdkonnas äh, me ei tegutse otsustavalt ja julgelt, äh, kui me jääme siin ainult sõnade tasemele ja tegusid ei järgne, siis seda me ei saa endale lubada. ma teen äh, kolleegidega hea meelega koostööd selles osas, et panna täpsemalt paika Euroopa Raudteeagentuuri roll. praeguses raportis me siinkohal veel väga detailidesse ei ole läinud ja muudatusettepanekutega soovime paika panna, et ei oleks äh, sätestatud ainult äh, ülemineku tähtaeg, vaid et oleks ka konkreetne tööprogramm, nii nagu me tegime ka lennundusagentuuri puhul. härra Siile ja koos äh, kolleeg Kraameri ja teiste variraportööridega peame me tegema kindlasti koostööd, et see raport oleks äh, sidus ja tähtis on äh, see, et me kaotaksime kindlasti ära isoleeritud äh, raudteelõigud. härra Grosch, olen teiega nõus, me oleme raisanud aega ja raha meil ei ole praegu tõhusust äh, raudteel, nii äh, reisijate kui ka kaubavedu võtab liiga kaua aega. ja mis puudutab ülemineku tähtaega, siis ma olen arvamusel, et me peaksime seda lühendama, nagu juba öeldud. suur tänu, et komisjon sellesse positiivselt suhtub, ma usun, et me saame teha kindlasti koostööd ja ma palun kõigil üles näidata julgust ja otsustavust. see valdkond äh, lausa karjub tegutsemise järele ja me kindlasti peaksime suhtuma sellesse tõsiselt, aga liikmesriikides kohati eksisteerib mingi hirm, liikmesriigid kardavad, et mis juhtub, kui see valdkond avada, sellest hirmust tuleb äh, üle saada nii poliitiliselt kui ka institutsionaalselt. me võime väga palju kaotada, kui me praegu tegutsemisaja maha magame. me oleme silmitsi ka globaalsete väljakutsetega Hiinast ja Jaapanist, äh, kes on raudteevaldkonnas väga aktiivsed. meil on siin äh, naiste meeskond, kes selle teemaga tegeleb ja me oleme igal juhul valmis koostööks kõigiga. suur tänu ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, raudteede ohutus. Äh, Michal Kramer, maksimaalselt viis kuni kuus minutit, palun. suur tänu, ohutus on loomulikult äh, tähtis ja kui vaadata mida ohutuses äh, tehakse, siis maanteedel saab surma kakskümmend kaheksa tuhat inimest, sellest praktiliselt üldse ei räägita, aga kui kuskil on rongiõnnetus, siis on ajakirjandus kohe kohal. alates seitsmekümnendatest äh, aastatest on äh, raudtee pikkus kasvanud kahesajalt tuhandelt kilomeetrilt sajal, kolmesajale tuhandele ja samas hukkunute arv on vähendanud vähenenud mitu korda, nii et ohutuse valdkonnas on raudtee täiesti eeskujulik. kui meil oleks sama karmid eeskirjad maanteel kui raudteel, siis me ei saakski autoga sõita loomulikult on äh, iga viga saanu ja surnu äh, ohverdus, mida tuleb vältida. nii et äh, koostöös raudteeettevõtetega infrastruktuuri haldajatega ja agentuuridega peame tegema koostööd, et ohutust veelgi rohkem parandada. raudteetööstus äh, on äh, euroopalik. mitte igas riigis ei äh, toodeta vedureid, vaid see on piiriülene tegevus ja meil on vaja ka piiriülest koostööd selles valdkonnas raportöörid on algusest peale olnud arvamusel, et äh, siin tuleb kaasata tugevalt Euroopa Liidu raudteeamet, ERA ja kolm raudteeraportit, millest me siin täna räägime, kuuluvad äh, kokku. me soovime ühtset äh, ohutusluba, mille annab välja ERA. loomulikult riiklikele ametitele jääb pädevus, aga korrigeerivat või koordineerivat tegevust peab teostama Euroopa Liidu Raudteeamet. selles suunas äh, tuleb meil liikuda. kui meil on äh, üks äh, vedurile loa andmise asutus, siis muutub kogu süsteem odavamaks, niimoodi me säästame raha ja tegemist on olukord, millest äh, kõik osapooled saavad võita ja on täiesti skandaalne, et me juba nii kaugele ei ole jõudnud. Euroopa Raudteeamet saab olema ainus äh, pädev äh, amet, andmaks välja ühtset ohutussertifikaati ja riiklikud asutused neid loomulikult teavitatakse, meil on praegu Euroopas kaksteist tuhat erinevat eeskirja raudtee valdkonnas ja siis on veel kirjutamata reegleid, mida ka kasutatakse lihtsalt äh, juba mm, traditsioonist või harjumusest. nii et äh, meil tuleb äh, vältida selliseid kirjutamata reegleid ja lähtuda sellest, mis on konkreetselt kirja pandud. näiteks on meil olnud siin kurioosseid olukordi, kus äh, tulekustuti äh, ühes riigis peab olema punane, teises ta oli sinine ja siis tekkis äh, meeletu ohuolukord, äh, kuna oli vale värv. ühesõnaga selliseid olukordi me peaksime vältima ja kindlasti tuleks erilist tähelepanu pöörata kaupadele raudteel, mis on keskkonda ja tervist kahjustavad. mis puudutab tähtaegu, siis meil tuleks neid kindlasti lühendada, me töötame selle teema kallal juba kakskümmend aastat ja kui me ütleme riiklikele asutustele, et jaa, no anname teile veel kolm kuni viis aastat aega, siis nad kasutavad seda aega lihtsalt puhkepausina ja siis, kui jõuab tähtaeg kätte, siis nad ikka ei ole mitte midagi teinud. meil on vaja anonüümset äh, ohutuskultuuri. näiteks äh, Saksamaal äh, linna kiirrongide võrgustikus pidevalt rikuti reegleid ja kui äh, töötajad oleks sellest teatanud oma ülemustele, siis nad oleksid võinud töökoha kaotada. seetõttu peab olema anonüümne asutus või anonüümne kontaktpunkt, äh, kuhu saab äh, kaevata, see ei ole mitte selline ähm, negatiivne pealekaebamine, vaid ohutuse tagamine. meil tuleb äh, kindlasti rakendada paremini olemasolevaid äh, ohutussüsteeme. tööstusel on siin äh, omad huvid mängus, äh, nad teevad siin koostööd ähm, riiklike asutustega ja see süsteem tuleb lõpetada. me peame tagama selle, et ähm, Euroopa Liidus toodetud ja sertifitseeritud vedur saaks sõita äh, igal pool üle Euroopa ja me soovime euroopalikku raudteevaldkonda. rahvapartei nimel härra Pahv, palun. tänan, esimees mitu korda on siin räägitud vähemast või rohkemast Euroopast ma usun, et kõik kolleegid äh, soovivad siin rohkem Euroopat äh, selles valdkonnas. ma olen nõus äh, ka meie esimehe Brian Simsoniga, kes on öelnud, et meil on vaja täielikku koostoimevõimet ja meil tuleb üle saada tehnilistest takistustest, sellepärast et muidu konkurents ei toimi. seetõttu olen ma ka nõus, et kolm komisjoni ettepanekud on ääretult olulised raudteesektori arengu jaoks järgnevatel aastatel. kõigepealt, mis puudutab Mihhail Kraameri raportit, siis ma tahaksin öelda, et äh, nagu temagi ütles, raudtee on kõrge ohutuse tasemega, me soovime seda taset säilitada. arvestades raudteesektori ümberstruktureerimist äh, tuleb kindlasti siin ootusreegleid kohandada ja laiendada. praegusel hetkel on väga palju tegijaid, osalejaid, on palju tütarettevõtteid, kellel ei ole piisavalt asemel ohutuskultuuri. ja ka liiklus raudteel äh, kasvab, mis on iseenesest muidugi hea asi. kolleegid äh, on toonud siin näiteid äh, piiriülesest liiklusest Belgia ja Luksemburgi vahel. see on väga hea näide. see näitab meile, et äh, erinevad äh, tegijad ja ümberstruktureerimine tekitab olukorra, mis toimis aastaid väga hästi, aga siis äh, toimusid teatavad arengud, mis äh, rikkusid selle hästi toimiva süsteemi edasist toimimist. ja konkreetsemalt Mihhail Krahmeri raportist riiklike äh, reeglite vähendamine on täiesti vajalik, meil on vaja selgust ja sidusust. edasi vastutus tuleb äh, selgelt paika panna. seda ütles ka Euroopa Komisjon ja Michael veelgi tugevdas äh, seda sõnumit, meil peab olema tihe koostöö Euroopa Raudteeameti ja riiklike ametite vahel ja siin ei tohi lubada mingisugust äh, kahetimõistmist rahvus, vabandust, riiklikud ohutustasemed peavad säilima, neid ei tohi äh, madalamaks muuta. reeglid, mis on sisse viidud näiteks äh, hooldustööde valdkonnas, ka need äh, peaksid äh, olema selged, sinna juurde kuuluvad ka sotsiaalaspektid. minu arvates on sotsiaalaspektid väga tihedalt ohutusega seotud nii et äh, tuleb kindlasti kontrollida ka töötajate töö- ja puhkeaega. ja veel üks väike detail, oluline punkt on artikkel number kümme. seal räägitakse ühtsetest äh, ohutussertifikaatidest. ma arvan, et äh, me peaksime siin ette nägema äh, üleminekuaja ja mis puudutab äh, anonüümsust äh, reeglite rikkumisest teatamisel, siis äh, me peaksime ennast laskma inspireerida TV Raki raportist, mis puudutab sarnast olukorda lennunduses. suur tänu, proua Jaala Sender, järgmisena neli minutit. aitäh, härra esimees tahaksin ka tänada Michal Kraamerit tema lähenemise eest, kuigi mõningates aspektides ei ole me ühel meelel. ma arvan, et me peaksime Euroopa Raudteeameti rolli tugevdama, peaksime tugevdama ameti võimet ka ohutussertifikaate väljastada. siin on nagu väike oht, et et meil ei ole selgelt äh, defineeritud kohustused. ning seetõttu teatud liikmesriikide ametid ei suuda piisavalt hästi reageerida. on siin ka kiusatus vastutus lihtsalt kellelegi teisele edasi lükata ning see probleem tuleks lahendada, Mihhail, see on kriitilise tähtsusega, me peame selgelt määratlema, kes vastutab mille eest. võib-olla seeläbi, et me tugevdame Euroopa Raudteeameti pädevusi. see aga ei tähenda seda, et liikmesriikide äh, ametid ei peaks täitma oma kohustusi. see on ka selge. niisiis äh, ei tohi kohustusi kellegi teise õlale lükata. igaüks peab tegema seda, mis on nende kohus. mis puudutab infrastruktuuri, siis on oht, et öö, äh, otsuste tegemise õigus jääb väga kindlalt liikmesriikide ametite kätte. Ehm, on kiusatus äh, kolkapatriotismiks siin, aga tegelikult ei peaks meil olema kakskümmend kaheksa erinevat äh, ametit, kes ehm, tegelevad infrastruktuuriga ning me ei tohiks lubada seda, et järjest rohkem kohalikke ameteid äh, kerkib esile selles valdkonnas. meil on vaja siin euroopalist lähenemist. meil peaks olema tõesti see ühtse kontaktpunkti lähenemine ning liikmesriikide tasandil peaks olema süsteem võimalikult lihtsustatud koostalitluse raportis. mainitakse ka neid äh, tramme. võib-olla see on mingisugune äh, Saksamaa probleem, aga seda tuleks ka selgitada rohkem. siin räägitakse, et need trammiteedel sõitvad rongid, et see peaks olema ka turvaline. ma ei tea, kuidas seda täpselt läbi delegeeritud õigusaktide järgida. Sorry, I'm just catching up with the translation. Um, yeah, thank you. härra Benjon. suur tänu. Michal, tuleb tunnistada, et valdav enamus sinu raportist on mulle täiesti vastuvõetav, eriti mis puudutab näiteks seda, et sa oled teinud väga head tööd kohustuste ja vastu-, vastutuse määratlemisel. Ehm, viivituste hulk tuleb eh, pea, eh, hoida miinimumi lähedal. me peaksime võimalikult kiiresti reegleid harmoneerima ning eh, hakkama järk-järgult kaotama siseriiklikke reegleid. ühtne turvasertifikaat peaks olema üldiselt Euroopa Raudteeameti vastutusalas. kui me loome liiga kompleksse süsteemi, siis me ei saavuta kunagi seda ühtset turgu, mida me soovime. mõningad valdkonnad on siin veel segased, mida me täpselt peame silmas teatud raudteealase tegevuse öö, Ähm, turvasertifikaatide all. kas me räägime ainult puhtalt geograafilisest turvasertifikaadist, aga või näiteks ka olukorrast, kui ühes piirkonnas on kahte tüüpi raudteeinfrastruktuur, näiteks kiirrongide võrgustik ja tavarongide raudtee. sest äh, see, selline vahetegemine on siin sama oluline kui geograafilised piirid siis infrastruktuuri haldajate küsimus on ka sellega seotud, raportis öeldakse, et liikmesriikide ametid peaksid tegelema nende järelevalvega, aga kui meil on piiriülesed ühendused, nagu näiteks Eurotunnel praegusel hetkel on ainuke, tulevikus on arvatavasti neid rohkem, eriti selliseid kiirrongide ühendusi, siis nende puhul on tähtis, et piiriülest eh, infrastruktuuri käsitletaks ühe tervikuna et neid ei hakataks poolitama liikmesriikide piiridel. me ei soovi siin infrastruktuuri haldajate vahel hakata vahet tegema. mis puudutab Euroopa Raudteeameti ja Juurdlusametite äh, vahelist suhet, siis see peaks olema äh, koostöö, mitte toetusfunktsioon, sest vahel võib juhtuda, et Euroopa Raudteeamet ise on juurdluse all siin peab äh, selgelt äh, piiri tõmbama, et vältida huvide konflikti. härra proua Bilbao mõte sellest identifitseerimiskoodist äh, sõidukitele Euroopas on päris huvitav. ning mis puudutab rongijuhtide tööaega, see, see saab olema ka üsna keeruline küsimus. ma arvan, et me peaksime siin selgelt vahet tegema ohutus- ja sotsiaalsetel reeglitel, aga isegi ohutusreeglite puhul äh, kui me hakkame liiga palju ettekirjutusi tegema, siis võib juhtuda päris absurdseid olukordi. näiteks kui rong jääb hiljaks, ta on kümme minutit äh, jaamast eemal, aga raudtee, äh, rongijuhi tööaeg äh, lõpeb, siis rong jääb seisma ja ootab seal võib-olla viis tundi, sest rongijuhi tööaeg on lõppenud kui me räägime siin jah, tööajast rongijuhtide puhul, siis me peame äh, siia sisse kirjutama teatud paindlikkuse, me, see on ju mitte ra-, äh, maantee, vaid ikkagi raudteevõrgustik ja seda peame silmas pidama. Äh, härra Siile, neli minutit. Um, uh, uh, suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada Michali Äh, selle töö eest, äh, selle raporti kallal, mis on üsna äh, kooskõlas teiste paketiraportidega. paar aspekti kõigepealt. ühtne turvasertifikaat. me peame siin olema ettevaatlikud, sest selge on see, et ettepaneku osa B mingisugusel hetkel kaotatakse, seetõttu ähm, on rohkem nõudeid osas A. seda tuleb mõista ma tõesti loodan, et see osa A muutub tõsisemaks, isegi kui ühtse turvasertifikaadi annab välja ERA. E samas arvan ma, et terve hulk raudtee-ettevõtteid ei soovi tegutseda rohkem kui ühes liikmesriigis ning seetõttu on nende jaoks see ühtne turvasertifikaat kallim ning seda on raskem saada võrreldes sellega, kui nad saavad sertifikaadi liikmesriigi ameti käest, seega kui nad soovivad tegutseda ainult siseriiklikult, siis võib-olla sertifikaadi võiks välja anda ikkagi siseriiklik amet. kui me räägime siin teistest sidusrühmadest, siis eelkõige tuleb ju nende huvisid silmas pidada. et me ei muudaks nende olukorda hullemaks selle parandamise asemel. siis need tähtajad, kolm kuud pärast avalduse esitamist see on sobiv, aga see kohaldamise tähtaeg üks aasta, see on murettekitav võib-olla, aga kui ametid on selleks valmis, siis palju õnne neile. veel üks asi, mida mainis ka juba Philipp. juurdlused intsidentide puhul. me peame siin olema väga ettevaatlikud tuleb silmas pidada, et kes võtab vastu otsuseid. ja tuleb arvestada juhtuseid, kui kaudselt on in-, intsident seotud otsuse tegijaga, seega me peame vältima ähm, äh, huvide konflikti, juur-, äh, juurdlusläbivajad peavad olema professionaalsed ja sõltumatud. ning see anonüümne öördamine ano-, anonüümsed kaebused turvaküsimustes näiteks. see tekitab ka mulle probleeme, sest kui see süsteem tõesti ei ole päris anonüümne, siis võivad äh, tekkida probleemid sellel inimesel tööandjaga. ning ma arvan, et see anonüümne süsteem päris õige tee edasi minna ikkagi minu arvates ei ole suur tänu, härra Kolatšek, neli minutit. aitäh. kõiki nelja minutit mul tarvis ei olegi ma tahaksin rõhutada, et kõik mu kolleegid on natukene eksiteel, kui nad arvavad, et kui on ainult üks äh, turvasertifit-, sertifikaat välja andev agentuur Euroopas, siis see agentuur kehtestab ka turvareeglid ja, ja et see oleks siis see äh, õige lahendus. mina kardan, et agentuur, agentuuril saab olema väga palju tööd, neil on vaja rohkem inimesi, rohkem ruume, rohkem raha, suuremat eelarvet aga koostalitusvõime tagamiseks on vaja ka muid asju, on vaja ühtseid reegleid, ühtset õigustikku. on erinevad elektriliinid ju olemas, erinevad ühendused aga ma arvan, et üh-, turvameetmed peaksid olema ikkagi ühised ning üks amet peaks olema see, kes tõlgendab neid reegleid. see peaks kaasama ka veeremit ja nii edasi. aga äh, ellurakendamine ei peaks olema ühe agentuuri õlul. sest nad ei saaks sellega hakkama seega kaks asja on olulised. ühelt poolt peaks olema ühtne reeglistik, see on oluline Euroopa raudteesüsteemi jaoks. peavad olema ühtsed turvareeglid, ühtsed sertifitseerimisreeglid ja nii edasi, aga teine asi on ka oluline. nimelt, kes kontrollib nende reeglite täitmist, kes hakkab neid reegleid ellu rakendama? ma arvan, et Euroopa Raudteeagentuur peaks vastutama reeglite täitmise kontrolli eest. kõik need sertifikaadid võivad olla ju rahvusvahelised, olgu nad siis infrastruktuuri või vedurite jaoks, aga ma arvan, et ainult diiselrong äh, praegusel hetkel suudab läbi Euroopa, läbi terve Euroopa sõita, praegusel hetkel on meil kolme tüüpi vedureid, mis, äh, millele võib anda sertifikaadi, aga praegusel hetkel pole mitte ühtegi vedurit, mis suudab, suudaks sõita kõikidel Euroopa teedel, raudteedel. me peaksime silmas pidama ka neid tehnilisi aspekte. ma nõustun samuti sellega, et õnnetuse juurdlused peavad olema kiired ning äh, neid tuleb läbi viia vastustus, vastutustundlikult. samuti kõik raudteeületuskohad äh, ja sealsed õnnetused kuuluvad ju raudteeõnnetuste statistikasse, aga see pole päris õige, sellepärast et sageli või peamiselt on süüdi ikkagi autod. härra Zasada, kaks minutit.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 konkreetseid iseloomujooni, mis võivad kaasa tuua erandeid, näiteks mõningates liikmesriikides, kellel on välispiir kolmandate riikidega, ollakse ühenduses teise laiusega raudteeliinidega ja seetõttu kui me järgiksime neid äh, reegleid rangelt, peaks äh, see tähendama, et kolmandate riikide veeremid ei saaks äh, liikmesriiki siseneda mulle tundub, et eh, vastava liikmesriigi eh, riiklik amet peaks olema see, kes saab anda välja vastavad sertifikaadid sellist tüüpi veeremitele. ja toetan näiteks härra Tsiile kommentaare sertifikaadi kohta, järelevalve kohta, see on hea mõte, aga me peame meeles pidama, et peab jääma veidi ruumi ka eranditeks. see puudutab ka koostalituse küsimust. võib olla ruumi ka eranditeks eh, sellepärast, et mõnedes liikmesriikides on olukord väga konkreetne. ja veel üks kommentaar. üleminekuperioodid võib-olla nad ei ole piisavalt äh, pikad, võib-olla nad peaksid olema pikemad, et me saaksime olla paremini ette valmistatud. komisjon, härra Pakee, palun, viis minutit. aitäh, siinkohal tahaksin jälle tänada raportööri äärmiselt ambitsioonika raporti eest, mis läheb paljudes aspektides komisjoni ettepanekust kaugemale ja kõikides nendes aspektides ka parandab äh, komisjoni ettepanekut, seetõttu tahan tänada Michael Grammerit tehtud töö eest. see ettekanne, mis te just tegite, paneb ka ohutuse korralikku õigesse konteksti, me ei tohiks kuidagi ohutust ohtu seada, aga me samas äh, tahame siiski, et raudtee äh, tegutseks tõhusalt. nii et ma olen tänulik selle ettekandega eest ka Äh, selles mõttes, kuidas seal käsitleti ohutust raudteedel. Äh, koostalitlus, äh, siin oli oluline just ameti ning riiklike ametite vaheline suhtlus. Te palusite, et see ümber vaadatakse raportites ja ilmselt see ka aset leiab. nüüd, mis puudutab ohutust, siis siin on üks asi, mida peaks rõhutama kui ERA, nii nagu välja pakuti, tõesti need sertifikaadid välja annab, siis oleks riiklikel ametitel ka rohkem võimalust teostada järelevalvet. ja see aitaks parandada ohutust ning oleks seetõttu tervitatav areng. mõned konkreetsemad kommentaarid kõik need muudatusettepanekud, mis seavad otsuste tegemisele läbipaistvad ning ranged tähtajad. tervitan seda diskussiooni, mis meil regulaarselt on, minu arvates see on äärmiselt kasulik. üleminekuperiood ja üks aasta, sama kommentaar, mis mul oli proua Bilbao raportile. jah, tundub, et see on äh, teostatav, aga silmas pidades institutsioonide vahelist protsessi, siis see on ka vajalik ja nüüd definitsioonide ulatus ning mõningad mõnetuslikud aspektid. siin on vaja veel veidi teha tööd selleks, et see oleks vastavuses ka koostalitluse raportiga. paar konkreetsemat kommentaari. raportöör teeb ettepaneku luua süsteem, et edastada võimalik, informatsiooni võimalike ohutusriskide kohta, et agentuur oleks ka öö, äh, rohkem seotud nende reeglite sisse viimisega, mis riiklikul tasandil kehtestatakse ja siis andmebaas intsidentidest, nii nagu on see ka lennunduses. ma arvan, et see on kõik väga kasulik ja komisjon saab toetada kõiki neid aspekte, aga loomulikult on siin vahendite osas ka teatavad tagajärjed ja seda kõike me peame uurima selle protsessi lõpus, et näha, kas on võimalik leida neid vahendeid ja see loomulikult on, puudutab ka laiemat diskussiooni eelarve prioriteetide üle. üks lühike kommentaar ka ameti kui uurimisüksuse kohta. ja siin on teatav pinge ning huvide konflikt, eh, kui eh, süsteemi, ollakse süsteemi eh, haldaja, samas aga ka uurija. ja hetkel jääb uurimine riiklikule tasandile ja agentuur teostab selle üle järelevalvet. võib-olla see on asi, mida me saame veel raportööri ja variraportööridega arutada härra Benjon mainis vist piiriülest infrastruktuuri, mida ma põhimõtteliselt ka toetan, seda mõtet, et tulevikus on rohkem piiriülest infrastruktuuri, see on täiesti vastavuses selle tööga, mida parlament hetkel teeb TNT poliitika valdkonnas. ja siis sõiduajad, ma tean, et eh, see muudatusettepanek puudutab pigem raporteerimist, mitte mingisuguseid uusi äh, eesmärke, mida selles kontekstis seatakse. aitäh! aitäh, järgmine on Euroopa Liidu Raudteeamet. ja vabandust, Mihhail, annan sulle uuesti sõna, vabandan tõesti, et seda, selle unustasin. Äh, äh, kõigepealt äh, suur tänu sõnavõttude eest. me oleme suhteliselt ühtsel meelel. aga me ei taha luua sellist ametit, mis otsustab kõikide asjade üle. riiklikud ametid säilitavad oma pädevuse, nad lihtsalt teevad äh, koostööd. sama on ka EASA puhul äh, seitsekümmend viis äh, protsenti otsustust tehakse kohalikul tasandil. me ei taha üles ehitada mingit meeletut monstrumit. koostöö on ääretult oluline, see ei tähenda seda, et äh, oleks ainult üks pädev asutus. me peame aga tagama selle, et meil oleksid Euroopa struktuurid, kuna tööstus on niikuinii juba euroopalik ja me soovime tulevikus kulusid kokku hoida. Robert, sa mainisid erandeid. see on ääretult oluline, see sobib kokku ka sellega, mida ütles kolleeg Ajala Sender. näiteks Karlsruhes on tramm, mis sõidab äh, läbi linna ja linna ümber on raudteeliinid, on võimalus äh, linnast ümber istuda rongist äh, trammi ja vastupidi ja Saarbrückeni ja Sarrebrüki vahel äh, ehk siis Saksamaa-Prantsusmaa vahel on ka olemas raudteeühendus nii et seal on ühendatud äh, vii-, neli erinevat süsteemi, SNCF, Deutsche Bahn ja muud, nii et äh, seal on tegemist äh, piirkondliku koostööga. Prantsusmaal on ka kaks erinevat süsteemi. ja ka Baltikumis on see probleem, et äh, Eestist ei ole korralikku ühendust äh, Lätisse, me tahaksime aga sellist ühendust äh, tagada. ja loomulikult äh, üheksakümmend viis protsenti otsustest võetakse vastu kohalikul tasandil, sotsiaalsed aspektid, mida kolleegid ka mainisid, on ääretult olulised. ja mis puudutab nüüd äh, konkreetseid eesmärke, siis äh, ERA peab ähm, otsustama Euroopa tasandil, detailid tuleb kokku leppida riiklike asutustega. see on selge. õnnetused. me teame, et kui merenduses leiab aset õnnetused, siis äh, tihtipeale uurimised ei ole olnud äh, sõltumatud, asju on ka varjatud, et skandaal riigi jaoks liiga suureks ei pausuks, ei paisuks ja kui äh, sarnaseid õnnetusi juhtub raudteel, siis peaks ERA-l olema ka õigus uurida, kui on tegemist äh, tõsise õnnetusega, siis tuleb äh, põhjalikult analüüsida põhjuseid ja vältida sarnaste õnnetuste kordumist tulevikus. ei saa lubada seda, et äh, nii-öelda riiklikke õnnetusi uuritakse ainult riiklikult äh,. Euroopa Raudteeamet peab siinkohal olema keskseks äh, uurimisasutuseks ka detailid loomulikult, kuidas see kõik äh, toimima hakkab, tuleb äh, paika panna ja selles osas oleme juba kolmkümmend, nelikümmend, viiskümmend aastat ajast maha jäänud. Robert, viis minutit, Raudteeamet. jah, aitäh, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mõned äh, muudatusettepanekud minu raportile on seotud tihedalt koostalitluse ja ohutusega, nii et need saaks kokku panna omavahel kõigepealt äh, pädevus. Äh, tahaksin, et ERA jääks äh, selliseks kõik ühest kohast agentuuriks, aga küsimus on see, kas see on eksklusiivne, seetõttu minu lähenemine on, et see ei oleks eksklusiivne teatud etappide puhul. esiteks infrastruktuuri olukord loomulikult, see peaks olema see ainuke koht, kus autoriseeritakse infrastruktuuri mis puudutab ühtset ootussertifikaati, see eristus puudutab seda, et kui te, see tegevus toimub ainult ühes liikmesriigis, siis saab pöörduda ka riikliku agentuuri poole. ja kolmas, mis puudutab veeremeid, eriti just vaguneid, siin oleks selline võimalus pöörduda ka riikliku ameti poole isoleeritud võrgustike puhul ja need äh, Need äh, Ida-Euroopas ei ole see isoleeritus tulenemas geograafiast, vaid ajaloolistest geograafilistest äh, turgudest. ja veel üks probleem, mida ma olen tuvastanud määruse ettepanekus, ei ole sissetulek tuleviku piire. loomulikult eh, erasissetulek peaks ekspertiisi heaks minema. see ei ole hea, halb asi, aga samas tuleb arvesse võtta, kuivõrd erinevad on olukorrad liikmesriikides eh, nende ametite rahastamisega. Ehm, on raha, mis tuleb otse maksumaksjalt, samas eh, infrastruktuuri tasud mis tuleneb teatud riiklike ametite poolt osutatavast sertifitseerimisteenusest. seetõttu minu arvates äh, on parem seletada see, mis, võimalus, mis on kõige parem ja äh, tootjad ütlesid, et sertifikaadi puhul on parem pöörduda äh, kohta, kus kõik teenused saab ühest kohast. aga nagu ütlesin, minu kaalutluseks on see, et eh, mitte ühelegi osapoolele Euroopa Liidu turul muutuks selle lähenemine, muudaks asjad halvemaks. ja nüüd, mis puudutab erakohustusi ning vastutust, eh, märkisime, et on kaks erinevat õiguslikku raamistikku, eh, üks, mis puudutab riikliku ameti otsuseid, üks ERA-d NSA võib olla kriminaalselt vastutav, NSA ei saa seda olla vastavalt lepingutele, Äh, äh, era ei saa seda olla vastavalt lepingutele, aga samas on meil siin ka tsiviilvastutus, mis äh, puudutab kahjusid, mis on tekitatud. seetõttu tahtsime, et siin kasvaksid ka agentuuri vastutused. nüüd see vastastikune ligipääs kolmandate riikide turgudele Äh, kahtlemata ei saa see olema lihtne. Mihhail juba kirjeldas olukorda Euroopa idaosas, Balti riigid, Soome, siin on see olukord veidi kummaline, sest et äh, vagunite äh, sertifikaadid on kolmandate riikide riikliku omandi ettevõtetel. ja seetõttu ligipääs vagunitele on ainult juba olemasolevatel ettevõtetel, mis tähendab seda, et Äh, Soome vagunid ei saagi mitte kunagi minna Eesti, Läti, Leedu turgudele. Äh, ja vagunite ja vedurite puhul on olukord isegi veel keeruline, keerulisem. meie, kui meie varasem kolleeg äh, Toomas Hendrik Ilves, Eesti president, külastas Läti presidenti ja ta otsustas kasutada Eesti rongi et see pidi liikuma enne tema visiiti Läti territooriumile. kui Eesti president äh, oleks otsustanud valida Riia Peterburi või Riia Moskva rongi, siis tekiks äh, isegi suuremad probleemid. nii et äh, võrgustike puhul peab olema kõik vastavuses Euroopa seadusandlusega või Euroopa liikmesriigi seadusandlusega, kuigi neid asju hoitakse tehniliselt kolmandas riigis. nii et äh, asi on põhimõttes kolmas äh, ja viimane küsimus on keele küsimus. Äh, minu arvates, kui keegi ei, suhtleb ERA-ga Euroopa Liidu liikmesriigi keeles, siis ERA peaks vastama ka samas keeles ja ta võiks kasutada teiste institutsioonide tõlketeenuseid, see, selle eest saab maksta, see ei saa olla niivõrd äh, kulukas, aitäh. Thank you, Roberts. Dominic, four minutes, please, Mr Ikei. E merci, Monsieur le Président, merci à Robert, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Dominic Riquet, palun. aitäh teen sellise muusikalise metafoori. Euroopas on käimas selline raudtee kontsert, meil on sümfooniaorkester, sada kakskümmend erinevat muusikat, muusikut ning kakskümmend kaheksa erinevat noodilehte ja dirigenti ei ole. nii et see muusika, mida sa lõpuks kuuled, on täiesti kuulamatu. nii et küsimus äh, on siis selles, äh, kuidas need rollid jagada. Äh, dirigendile ametile tuleb anda teatavad pädevused. Äh, agentuuri puhul on äh, neli nõuet, kolm nendest ei ole problemaatilised, üks on, kuidas äh, standardiseerida registreerimist, inimesed tunduvad, on siin ühel nõul, komisjoni roll ja panus, sellega ollakse nõus, et teatud riiklikud äh, ametid, ka neil on siin oma roll, see ei ole enam küsimuse all, aga probleem on sertifitseerimisega. sest et siin me räägime siduvatest tegudest ning olen kuulnud erinevaid arvamusi. see, et kõik saab ühest kohast, peaks olema ameti jaoks eesmärgiks, muidu ei ole olemas Euroopa koostalitlust. ühtne sertifikaat tüüpi heakskiit ning äh, see konkreetne sertifitseerimine on äh, ametispetsiifiline ja nemad peaksid seda tegema. riiklikud reeglid, regionaalsed reeglid teatud äh, juhtumite puhul, siin võib kaasata riiklikud ametivõimud, kui ei taheta just selgituseks seda taotlust edasi saata Euroopa Ametile. usun, et põhimõtteliselt äh, peaksid äh, äh, riiklikud ametid olema toetava rolliga, nad ei saa jätkuvalt jääda kaitsma oma territooriumi, sest et muidu puudub koostalitlus. meil on riiklikud reeglid, tüübi heakskiit, regionaalsed turutegevused, mis jäävad regionaalsete riiklike ametite pädevusse, aga see roll kindlasti väheneb tüliküsimuste lahendamine, äh, ajaperioodide paikapanek on äärmiselt oluline kõigi jaoks. Äh, meil ei saa olla olukord, äh, kus amet hakkab ette kirjutama, et tuleb teha asju nii või muidu on kõik. peab olema ka teatav paindlikkus. ja personali küsimus, minu arvates ei ole seal piisavalt personali, et toime tulla nende ülesannetega, mis äh, ametile on antud. tuleb anda personalile piisavalt raha, et nad saaksid tehtud need ülesanded, mida me neilt nõuame, sest et muidu muutub olukord äärmiselt tõsiseks. ja koostalitus ei ole enam tõhus. me peame saavutama ka paremad ohutusstandardid ning äh, säilitama ameti usaldusväärsust ning seetõttu peavad olema korralikud personalieeskirjad ning need töökohad peavad olema atraktiivsed. nii et see on midagi sellist, mida ameti raames tuleb vaadata ning äh, vaadata näiteks, kuidas on võimalik teha koostööd teistega. see keele küsimus, äh, me ei saa lihtsalt nõuda, et nad hakkavad äh, tegutsema kõikides Euroopa Liidu keeltes siin öeldakse, et tuleb üleminekuperioode lühendada, teised ütlevad, et tuleb pikendada. see sõltub sellest, kui palju on äh, Euroopa Liidul vahendeid, kui vahendeid on palju, siis on need üleminekuperioodid suhteliselt lühikesed. kui ei, siis mitte, aitäh. Mr Pagno, yours four minutes please. President, comme vient de souligner notre collègue esimees nagu Robert Siile juba oma raportis äh, kirjutas, siis äh, raudteesektor on äh, sellist arengut tõesti oodanud ja see ilus pilt, mida mainis Dominic Riquet, sellega ma päris nõus ei ole. me peame kindlasti tugevdama Euroopa Raudteeametit, arvestades seda, mida ütles raportöör olen ma arvamusel, et äh, sertifikaatide taotlejatel peaks olema võimalus pöörduda kas Euroopa Raudteeameti või riikliku ameti poole, kui nende vedurit kasutatakse ainult riigisiseselt ja see peaks olema ka ainukene olukord, kus äh, taotluse esitaja saaks valida, kumma asutuse poole ta pöördub. määrus peaks olema täpsem, eriti just äh, Euroopa Ameti, Euroopa Auto- ja Raudteeameti äh, ja tema personali karistusseadusliku vastutuse osas, siin on artikkel kuuskümmend, mis minu arvates takistab äh, karistusseaduslikku menetlust õnnetuse puhul. ja nüüd, mis puudutab kolmandaid riike, siis äh, kõige parem äh, keelerežiimi definitsioon on määruses kirjas ja siinkohal olen raportööriga samal arvamusel. samas on minu arvates kahetsusväärne, et äh, raportöör ei ole siinkohal sisse viinud ülemineku tähtaega kui Euroopa Raudteeamet peab lisaülesandeid äh, enda õlule võtma. Euroopa Raudteeametil peaks olema rohkem kogemuse äh, kogumise aega. ja kindlasti tuleb äh, ka täpsustada, millised üleminekud konkreetselt aset hakkavad leidma, nagu ka eelnev kolleeg ütles ja neid täpsustusi me pakume omalt poolt välja muudatusettepanekute näol. Euroopa Raudteeamet peab tulevikus võtma vastu otsuseid ka raudteeohutuse valdkonnas ning ametil peab olema võimekus nende uute vastutusvaldkondade ülevõtmiseks. näiteks ülemineku osas võiksime võtta võtta eeskuju Euroopa Lennundusameti menetlustest. siinkohal äh, liitun ka variraportöör Dominic Riquega. kindlasti tuleb täpsustada Euroopa Raudteeameti pädevusi, mis puudutavad äh, finants- ja personaliressursse. härra Benjan, neli minutit, palun. tänan. oluline on see, et me säilitaksime tegutsemishoo siin raudtee siseturu loomisel. kui me lubame raudteeettevõtjatel ja riiklikel ametitel jääda oma mugavustsooni, siis äh, me ei jõua Euroopa sertifitseerimiseni ja turu avanemiseni. seetõttu on äh, eelistatud olukord, kus Euroopa Raudteeametis saab asutus, mis annab välja ohutussertifikaate. samas olen äh, ma nõus Robertiga selles osas, et meil tuleb rohkem tähelepanu pöörata hinnapoliitikale, eriti mis puudutab äh, riigisiseselt tegutsevaid ettevõtteid. kui nüüd rääkida veeremist, siis on oluline, et meil oleks Euroopa sertifikaat, mitte riiklikud sertifikaadid. me soovime ju veeremi siseturgu mis tooks endaga kaasa lisaväärtust. tulles nüüd äh, tagasi Roberti poolt äh, tõstatatud küsimuste juurde, siis me ei soovi sellist arengut, mis lihtsalt äh, pikendab riiklike monopolide tegevust riiklikul tasandil. meil tuleks kindlasti püüelda Euroopa sertifikaatide poole. väga tähtis on ka see, et meil oleksid äh, erinevad äh, hinnatasemed. me ei soovi, et äh, ERA pakuks välja hinnad, mis oleksid sobivad ainult Deutsche Bahnile või SNCF-ile ja samas see hinnapoliitika tõrjuks kõrvale väikesed ettevõtted, mis soovivad töötada sealsamas lähedal omas sektoris. põhimõtteliselt äh, tekiks siis äh, sama olukord, mis praegu on Balti riikides, me peame arvestama ka väikeste ettevõtete muredega. me ei saa lubada ühte äh, ainsat hinnasertifikaati. ka keeleküsimus võib olla problemaatiline, eriti kui on tegemist väikeettevõtetega. meil tuleks äh, kindlasti äh, täpselt vaadata riiklike ohutusasutuste ja ERA vahelisi suhteid. ERA võiks äh, NSA-delt tellida alltöövõtuna teatud äh, sertifikaatide andmist ja samuti võiks NSA tegeleda kohalike ettevõtetega, kes ei soovigi piiriüleselt äh, tegutseda, aga sertifikaatidel peaks siiski olema Euroopa ülene mõõde, nii et ettevõtted saaksid aru, et neil on piiriülesed võimalused olemas. nii et meil tuleb äh, kõikide nende küsimustega tegeleda, me ei saa lihtsalt äh, öelda, et jätame kõik ERA otsustada. muidu tekib olukord, kus äh, eriti just väikeste ja isoleeritud äh, turulõikude jaoks tekib äh, liiga kõrge hind. me ei saa lubada diskrimineerivaid reegleid ja eeskirju. ja jään ära ootama koostööd äh, Roberti ja teiste kaasraportööridega, näiteks Michaliga, et lahendada õhus olevad küsimused. härra Kraamer, neli minutit, palun. Euroopa Raudteeamet on keskne amet, aga ta teeb koostööd äh, riiklike asutustega ning üheksakümmend viis protsenti otsustest võetakse vastu riiklikul tasandil. me peame võtma siinkohal eeskuju EASA-st. ma olen täiesti nõus sellega, et äh, niipea, kui meil on riiklikud sertifikaadid kuskil, siis äh, jätkub äh, kõik nii nagu seni, siis öeldakse, et ei tahetagi vedureid ju väljaspool ühte liikmesriiki kasutada. meil tuleb siin pädevused täpselt paika panna. ja selles osas Roberts on meil ainus eriarvamus. kui nüüd vaadata olukorda Baltikumis, siis Teie teete koostööd Venemaaga vedurite osas, sama kehtib ka Leedu, äh, Eesti ja Soome kohta, võib-olla Poola kohta ka. see on sarnaselt lennuliikluses, kus äh, USA ei aktsepteeri Euroopa õhuruumi ja seetõttu nad sõlmivad kahepoolseid lepinguid ja nad saavad sellest väga suuri eeliseid. ameeriklased lendavad Berliini, edasi Pariisi, siis edasi Madriidi ja nii edasi. vastupidi, seda teha ei saa sellepärast et äh, meie tohime ainult lennata USA-s ühte sihtkohta, aga mitte sealt edasi, et mitte rikkuda kohalikku turgu. ja nüüd äh, Läti on teatavad eelised lepingute sõlmimisel Venemaaga, aga siiski Läti äh, võimalused lepingute sõlmimisel ei ole nii head, kui näiteks oleks Euroopa Liidul tervikuna nii et äh, seetõttu peaks äh, Baltikumi vedurid olema ka sertifitseeritud äh, Euroopa tasandil, loomulikult nad ei saa sõita Saksamaa raudteel, sest et neil on teine rööpmelaius, laiem rööpmelaius, aga sertifitseerimine peaks toimuma Euroopa tasandil ja siis ei saa tekkida olukord, kus venelased lubavad äh, veduritel, äh, teatud tüüpi veduritel sõita Soomes, aga mitte näiteks Baltikumis, siis me ütleksime selgelt, et äh, tegemist on ühtse Euroopa ruumiga, loomulikult on erinevused, aga sertifitseerimine on Euroopa tasandil. ma tõin eelnevaid näiteid äh, trammide kohta Saksamaal on veel erilisi näiteid äh, tuua, mis puudutavad äh, näiteks äh, teatud pärand, raudteed, ähm, vanaaegsed raudteed. oluline on aga see, et me kõik oleksime nii-öelda ühes paadis ja ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööri äh, koostöö eest ja soovin edu ka komisjonile. enne kui ma annan sõna teile, härra Kolitšek, tahaksin ma tervitada külastajate gruppi, kelle on kutsunud siia proua Kriisbeck. ja siin on tegemist äh, Mooseli äh, piirkonnast tulnud äh, inimestega ja tervitan teid äh, Transpordi- ja Turismikomisjonis, loodetavasti te naudite siin viibimist ja see pakub teile huvi. härra Kolitšek, palun neli minutit. suur tänu, vabandust, aga ma tahaksin tagasi tulla teatud äh, tehniliste aspektide juurde. mulle tundub, et kolleeg natukene alahindab neid. kui meil on äh, taristu toimimise süsteem ja tegelikult äh, palju selliseid süsteeme Euroopa Liidus, siis meil on ka testimise jaoks äh, erinevad reeglid. näiteks on meil äh, elektriveduritele teised reeglid ja kui me siis nüüd äh, rakendame mingisugust teist süsteemi, siis me ei jõua samale tulemusele. seetõttu peab meil olema spetsiifiline kontrollisüsteem veeremile ja püsirajatistele. see kõik vastab äh, tehnilisele reaalsusele, kui me tahame ühtseid äh, ohutusreegleid äh, ja tehnilisi reegleid ja kui me siis äh, nõuame riiklikelt ohutusasutustelt nendest reeglitest kinnipidamist ja kui me tahame, et ERA kõike kontrolliks, siis me ei saa sellest erandite nõiaringist välja ja pärast äh, mitmeid äh, aastaid selles tööstusharus tegutsemist ma ei saa selle jamaga nõus olla. ja tahaksin omalt poolt ka üht-teist öelda Michal mainis siin äh, pärandraudteesid äh, ja mainis, et nemad äh, saavad arvatavasti erandi neljandas raudteepaketis, aga me peame pöörama tähelepanu ka teatud teistele probleemidele, mis on seotud sellega, kui äh, pärandraudtee ja põhimagistraalid äh, omavahel kattuvad. siin on ERA-l läbirääkimised äh, käimas. ja ma loodan, et me kõik äh, suudame suhtuda positiivselt nendesse pärandraudteedesse, näiteks auruveduritesse ja lent-, leiame nendele ka sobivad lahendused. ja mina olen loomulikult täielik tehnofoob, nagu te aru saate. ja härra Pakee, viis minutit. Chairman, thank you very much. I mean, full sympathy from the Commission, of course, as well for heritage railways, as you know. loomulikult komisjon äh, on ka suur pärandiraudteede sõber jah, praegu jääb alles ka see erandi andmise võimalus liikmesriikidel pärandraudteele, et tulla vastu nendele väga spetsiifilistele raudteeettevõtetele. tahaksin ka tänada Robert Siilet selle raporti eest. esimene osa arutelust keskendus eelkõige üldisele turvastruktuurile ja infrastruktuurile aga Robert Siile raport keskendub vastutusele ja kohustusele, mis saab olema koostoimimis, koostalitusvõime ja turvalisuse keskmes, teiseks keskendutakse äh, apellatsioonidele, mis on ka oluline era- ja NSA-de vahelistes suhetes ning nagu Dominic Riquet ja teised mainisid, keskendutakse siin ka eelarvevahenditele seega suur tänu, et te mainite neid asju oma raportis. siis on loomulikult seal muid tehnilisigi aspekte, millega me veel tegeleme raportööriga koos. siis ähm, Euroopa Raudteeameti ja siseriiklike ähm, raudteeohutusametite vaheline suhted. esiteks, õigustik peaks looma üldise raamistiku Euroopa Raudteeameti vastutuste ja kohustuste kohta, aga peab olema päris palju võimalik kaasata ka äh, riiklikke äh, raudteohutusameteid äh, sellesse töösse, sest ERA ei saa ju asendada täielikult riiklike ohutusametite tööd. Nad vastutavad küll sertifikaatide, ohutussertifikaatide eest, aga teevad edasi ka koostööd siseriiklike ametitega või nende rühmadega. see on minu teine kommentaar siin. Äh, ning seeläbi võib-olla saab arvesse võtta ka mõnede isoleeritud regioonide äh, erinev, eripärasid, nagu näiteks Balti riigid ja nende äh, erinev rööpalaius me ei peaks ju kõrvale jätma isoleeritud võrgustikke Euroopa võrgu potentsiaalsest kasust, me peaksime pigem mõtlema, kuidas arendada nende võrgustike suhteid oma naabritega. ja kindlasti oleme me valmis raportööriga öö, uurima, kui kaugele ka siin selle tekstiga saaks minna. suur tänu veel kord raporti eest, suur tänu ka härra esimehele Äh, selle väga ambitsioonika tooni eest tänasel arutelul. Uh, I would like to thank all the colleagues for, for, for the comments and so the, I, I will do few. härra Siile, paar kommentaari minu poolt, kõigepealt see üleminekuperiood. oma raportis ma nii palju sellele tähelepanu ei pööranud, ma eeldasingi, et selle kohta tehakse muudatusettepanekuid ja nende põhjal küll me leiame sobiva kompromissi ajakavade puhul ja nii edasi. siis ERA ähm, kulud ja see, kui palju nad saavad äh, tasu küsida oma teenuse eest. meie ei saa seda ju kindlaks määrata, ma soovisin küll kehtestada mingisuguse standardi, see ei saa olla aga mingisugune reegel. kui me aga kehtistame äh, teenuse pakkumise monopoli ERA-le jaoks, mis, see tähendab seda, et nende suhteid NSA-dega ei reguleerita üldse asi ei ole selles, et nad oma lepingute eest äh, ise ei maksa, aga väga keeruline on näiteks ka poliitikutel praegusel hetkel selgitada äh, raud- äh,, äh vedajatele, kes soovivad näiteks ainult ühes riigis tegutseda, ka reisijate äh, äh veoga tegelevad ettevõtted peaksid siis hakkama rohkem maksma praegusel hetkel, kui nad, hiljem, kui nad praegu seda teevad, kus nad saavad sertifikaate siseriiklikult Ohutusametilt. minu arvates poliitiliselt on juba seda väga keeruline selgitada. seetõttu me peaksime ERA-le delegeerima need äh, Äh, ülesanded, mida nad saavad teha odavamalt ja paremini kui NSA-d. näiteks suhted Venemaaga oleks väga tore, kui ERA äh, midagi äh, Venemaa rassiski ja Železni ja Tarogiga ette võtaks. kui näiteks Läti või Eesti praegune raudteeettevõte soovib hoida sidemeid Venemaa raudteeettevõtetega läbi NSA, siis minu pärast võiks selle, jätta selle võimaluse. ja samamoodi võib härra Jakuninega suhelda ka ERA. ka see võimalus peaks olema. ERA praegusel hetkel ei saa öö, öö, infot äh, Moskva veeremi kohta näiteks, ei ole võimalik saada äh, turvasertifikaate selle veeremi kohta, mis ka Euroopa Liidu raudteedel veereb. veel viimane asi. pärast Bilbao raportit te äh, mainisite väga huvitavalt seda tehnilist sammast, mis on väga oluline, isegi olulisem praegusel hetkel kui muud paketi osad. minu arvamus on täpselt seesama. võttes arvesse, et Äh, on teatud ajaline vahe veel pärast õigustiku vastuvõtmist ja selle kohandamist. ning äh, seeläbi muutub ju Euroopa äh, raudtee liberaliseeritumaks. kui me räägime siin tehnilistest spetsifikatsioonidest, siis peaksime seda arvesse võtma ja võib-olla tegutsema kiiremini kui muudes valdkondades. suur tänu, Roberts! veel viimane märkus tehnilise külje pealt ma tean, et te kõik töötate koos, variraportöörid töötavad koos, see on väga oluline, sest viimane asi, mis me soovime, on, et üks raport ütleb ühte asja, teine raport teist. seega ma rõhutaksin, et kolm raportööri ja variraportöörid peaksid tõesti tihedalt koostööd jätkama, et meie lähenemine tõesti oleks parlamendi poolt sidus. ma tean, et te teete seda. ma soovisin lihtsalt selle üle korrata muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, tuletan teile kõigile meelde, on kuusteist september kell kuus õhtul. transpordikomisjonis hääletame kahekümne kuuendal novembril ja täiskogul peaks see olema jaanuaris kaks tuhat neliteist. seega kuusteist september kell kaheksateist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. hommikune päevakord on nüüd ammendunud, tuletaksin teile kõigile meelde, et kella kolmest tuleb siia Leedu minister, me peaksime alustama võimalikult täpselt, sest ministri jaoks on meil ainult üks tund aega. siis saame edasi tegutseda muude asjadega, seega kell kolm tuleb siia Leedu minister.